kallid kolleegid, teen ettepaneku alustada meie tööd ja äh, kohe ka päevakorra kinnitamine, kaks väikest muutust päevakorras. esiteks pärast punkti seitset tuleb arutelule kirja heakskiitmine Est-ce que je peux rappeler que cette kas ma võiksin teile meelde tuletada, et tegemist on äh, komisjoni koosolekusaaliga ja mitte äh, siin ei peaks toimuma eravestlused? Très bien. Alors, après le point 7 ühesõnaga siis pärast seitsmendat päevakorrapunkti kiidame heaks kirja, mis puudutab Itaalia kasuks Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi kasutamist, see puudutab siis Trentino Alto piirkonda, kui midagi selle vastu ei ole, siis nii ka teeme ja pärast kolmeteistkümnendat punkti või kolmeteistkümnenda punkti kohta tahaksin siis öelda, et kolmandate riikide kodanike liikmesriigi sisemise ja seal elamise tingimused ettevõtjasisese üleviimise korral, see hääletus äh, lükatakse edasi meie järgmisele koosolekule, küll aga hääletame me härra Sergio Cofferati raporti üle, nii nagu ette nähtud ja kui mingeid märkusi ei ole, siis on päevakord muudetud kujul heaks kiidetud nüüd juhataja teadaanded, kõigepealt tahaksin teile meelde tuletada, et meie koosolekud kantakse üle ka internetis ja ühtlasi tahaksin teile teada anda teemast, millest te olete võib-olla juba kuulnud. tegemist on väga olulise teemaga, nimelt tööaja direktiiviga. sotsiaalpartnerid on alustanud läbirääkimisi. Neil on siis üheksa kuud selleks, et jõuda kokkuleppele enne kui saame siis meie teada, milles täpselt asi on. me leppisime eelmisel nädalal koordinaatorite koosolekul äh, siis kokku, et äh, mõtleme selle üle, nimelt, et milliste vahenditega, äh, milliseid vahendeid kasutada selleks, et olla kursis läbirääkimiste arengutega. nüüd tahaksin tutvustada teile ka härra Robert Seebolti, kes on meie uus sekretariaadi töötaja, kes oli varem ametnik komisjonis, tööhõive äh, peadirektoraadis, tegemist on siis äh, juristiga, äh, spetsialistiga sotsiaalküsimustes ja kindlasti on meil võimalik tema teadmisi siin tööhõivekomisjonis lähedalt ära kasutada. Vous allez utilement euh, renforcer le quota masculin ja väga tore ka, et suurendate meie äh, meessoo esindatust sekretäriaadis. nüüd siis äh, kolmas päevakorrapunkt. tegemist on siis Euroopa Liidu töötervishoiu ja töötuse strateegia kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist vahekokkuvõttega vaatame läbi kompromissmuudatusettepanekud, mida tutvustab meile äh, meie raportöör Karima Telli, aga enne tahaksin teada anda parlamendisaadikutele ja eriti koordinaatoritele, et tegemist on väga olulise teemaga. kui vaadata neid nelja-viite strateegilise tähtsusega asja, millega peame siin tegelema järgmiste kuude jooksul, siis kindlasti äh, see teema kuulub prioriteetide hulka, arvestades praegust üldist äh, kärpemeeleolu. proua raportöör, teil on sõna. Voilà, pardon. Merci, madame la président. suur tänu, proua esimees, meil on siis kakskümmend seitse kompromissmuudatusettepanekut mis on täielikult minu ootuste kõrgusel, need, nendega läheme me üsna kaugele. mina olen hetkel kompromissmuudatusettepanekutega rahul, tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes pingutasid väga selle nimel, et jõuda meie eesmärgini ja mis võimaldab siis meil olla selle raporti üle uhke. tegemist on vaid esimese sammuga, sest et tegemist on vahekokkuvõttega, eks me siis näeme, kas töötatakse välja mõni uus Euroopa Liidu strateegia järgmisteks aastateks, aga tahaksin öelda aitäh kõigile, ka assistentidele selleks, et me oleme nüüd andnud konkreetse kuju sellele, mida töövõtjad on juba pikka aega nõudnud kutsehaiguste vastase võitluse osas ja ka ennetuspoliitika ellurakendamise osas. eesmärgiks on ju see, et tulevikus ei kannataks keegi kutsehaiguste all ega ei satuks ka tööõnnetuse ohvriks suur aitäh kõikidele variraportööridele, ma loodan, et komisjonis lähevad need kompromissmuudatusettepanekud ja kõik teised ettepanekud läbi. tahaksin pöörata teil tähelepanu eriti kahele muudatusettepanekule, esiteks siis number sada nelikümmend kaheksa, mille eesmärgiks on luua tõeline Euroopa Tööinspektorite kõrgetasemeline nõukogu ja äh, see võimaldab äh, paremini informeerida ka lähetatud töötajaid, jagada infot äh, liikmesriikide vahel ja siis muudatusettepanek number nelikümmend kaheksa, mis räägib näiteks ahel allhangetest. suur tänu. proua Harkin. suur tänu proua esimees. meie variraportöör ei saanud täna kohale tulla ja sellepärast ta palus, et mina tema nimel sõna võtaksin. see eh, diskussioon on olnud väga intensiivne viimastel nädalatel, kuna tegemist on väga mitmekesiste mm, küsimustega ja on ka üleastumisi, aga me ei tohi unustada, et eh, Euroopa seadusandluse kirjutamine on ainult üks eh, vahend, millega selle teema osas võidelda aga meie põhimure on selles, et me oleme jõudnud, on lahenenud sellepärast, et me oleme jõudnud äh, korralikule kompromissile siin äh, on arvestatud ka teisi Euroopa Liidu poliitikaid ning tõepoolest ma mm, arvan, et me suudame ka tulevikus panna õigesti paika eh, press, eh, prioriteedid. nüüd eh, riskidest rääkides, me peame ette nägema ka tulevisi, tulevasi riske, ma arvan, et siin ei peaks viitama konkreetsetele tehnoloogiatele, ka nanotehnoloogiale. meie tahaksime, et meetmed oleksid paremini äh, siib ja oleksid paremini sihtidele vastavad eh, ja eh, kui me nüüd ka lähetatud töötajate puhul suudame eh, paremini aru saada kutsehaigustest ja tööohustustest, siis me oleme kahtlemata jõudnud edasi ja teinud selles osas edusamme meil ei ole vaja praegusel hetkel mitte uut seadusandlust, vaid meil oleks vaja olemasolevat seadusandlust paremini äh, ära kasutada, hõlmata sotsiaalpartnereid ja ma olen väga tänulik äh, härra Telile, kes on raportöör ja kõikidele variraportööridele selle eest, et nad on äh, leidnud kompromisse nii paljudes küsimustes. proua Rapti, palun. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω καλά νέα. proua esimees, mul on häid ja halbu uudiseid. alustagem siis headest uudistest ja edasi räägin halbadest. heaks uudiseks on see, et meie koostöö sujub väga hästi, meil on ka väga hea alusdokument, proua Telli äh, välja töötatud dokument ning koostöö parlamendisaadikute vahel on, on olnud väga hea ja loomulikult on koostanud hea ka sekretäriaadi töötajate ja assistentidega. ja see on väga äh, julgustav märk nii meie parlamendile kui Euroopa äh, Liidule. me suutsime jõuda kompromisse, kompromissideni mis on suunatud just nimelt töötervishoiule ja tööohutusele. nüüd aga halvad uudised. see dokument äh, peab saama meie heakskiidu siin, aga sellest ainuüksi ei piisa. meie komisjon peab äh, olema algatusvõimeline selleks, et see dokument kajastuks äh, ka igapäevases elus. meieni jõudnud info kohaselt võib ilmselt äh, väita, et komisjonil ei ole nii olulises äh, teemas, milleks on ju töötajate tööterviseid ja tööohutus, äh, plaanis tulla välja õigusloomelise ettepanekuga. ja seetõttu on see raport veelgi tähtsam ja sellest tulenevalt peaksime me kõik üheskoos rõhuma sellele, et komisjon tuleks välja konkreetse ettepanekuga, peaksime avaldama komisjonile survet selleks, et nad võtaksid ka tegelikult arvesse meie soove ja midagi ette võtaksid töötervishoiu ja tööohutuse osas. ma loodan, et järgmine kord, kui see teema kõne alla tuleb, siis on mul teile edasi anda vaid positiivseid uudiseid. kas rohkem sõnavõtjaid ei ole? härra Viiken, ma ei näinud, et olite kätt tõstnud, palun. Aus gesundheitlichen Gründen kann Herr Bach heute hier nicht anwesend sein und lässt sich durch mich entschuldigen. Äh, kolleeg Paška ei saa täna siin kohal olla, ta on haige, aga ta palus, et ma tema asemel sõna võtaksin ning esitaksin järgmise avalduse. kõigepealt ma tänan proua Tellit koostöö eest. E, läbi suurepärase koostöö raportööriga e, oleme me e, leidnud kakskümmend kuus kompromissmuudatusettepanekut, mis rahuldab kõikide vajadusi Eh, kutsehaiguse tööohutus puudutab meid kõiki. oluline on see, et mm, ohutus ja tervishoiureeglid oleksid kaasaegsed, et nad vastaksid viimastele eh, teadusuuringutele eh, selles valdkonnas, sest see kindlustab meie tervise pikas perspektiivis. see raport aitab kaasa tulevaste strateegiate edule minul paluti ka teha veel üks lisamärkus, mis ei ole kolleeg Pašiga seotud. nimelt see puudutab eh, puudutab eh, all töölepingu võtjaid ja ehitajaid, selles osas me kokkuleppele ei ole jõudnud. Uh, uh, ma tahaksin ka tänada uh, Eh, eh, kolleeg Talit selle eest, et me oleme jõudnud kompromissidele, ma arvan, et meie töö läks väga ladusalt. ja eh, tõepoolest me oleme saavutanud olulised kompromissid viimane kõneleja viitas siin just teadusandmetele, see, mis puudutab tööohutust ja tõepoolest need peavad olema kaasaegsed. Äh, praegusel hetkel meil midagi väga uut äh, selles valdkonnas töö äh, tulemas ei ole, meil on tugiaparaadi direktiiv olemas. aga tõepoolest selle teemaga komisjon tegeleb, see on olemas ka komisjoni tööprogrammis. praegusel hetkel siis see tugiaparaadi direktiiv on tööprogrammi lülitatud ja sellele viidatakse ka proua Tali raportis Si-, sinna. suur tänu, kui ei ole, siiski härra Vergas, palun. Gracias, señora presidenta. suur tänu. proua Rapti viitas kuulujutule, mis levib siin parlamendis ja selle kohta, et komisjonil ei ole hetkel kriisi öö, olukorras plaanis tulla välja õigusloomelise ettepanekuga töötervishoiu ja tööohutuse osas järgmise tööprogrammi raames. aga nüüd, kui see tõsi oleks, siis siis tegelikult oleks nii proua Telli töö kui ka kõikide teiste parlamendisaadikute tehtud töö juba ette määratud läbikukkumisele. ja ma tahaksin, et vähemasti siin äh, öelda, et on ikkagi selge, et komisjon võtab meie tööd tõsiselt. ja tegemist ei tohiks olla mingisuguse puhtalt bürokraatliku tegevusega. kas komisjoni nimel on kellelgi võimalik sõna võtta? Oui, s'il vous plaît. Oui, mais euh, Monsieur Clark, vous souhaitez intervenir härra Clark, kas te soovite kõigepealt sõna? kui te soovite sõna võtta, siis palun võtke sõna. ja siis äh, proua Moran. Äh, suur tänu, proua esimees. kaks küsimust tegelikult äh, kahe erineva muudatusettepaneku kohta esimene puudutab muudatusettepanekut kakssada kolmkümmend üks. siin räägitakse osaajalise töö kasvust ja pühapäevase töö, et pühapäevast tööd peaks piirama. E, sellepärast, et tegemist on e, sellise sotsiaalselt mikse, mitte aktsepteeritud tööajaga. väga e, väga paljud ettevõtted tegelikult eh, töötavad pühapäeval, sellepärast nendel on see vajalik nende eh, ettevõtte seisukohalt ja kui me niisuguse asja kirjutame eh, siia sisse, siis igatahes ettevõtted kannatavad, eriti praegusel ajal ja sellepärast ma palun, et te vaataksite seda asja uuesti. aga veelgi olulikum on muudatus sada seitsekümmend üks, see puudutab, mm, see puudutab just nimelt neid inimesi, kes täiesti õigustatult näitavad kätte vajakajäämisi. minu arvates eh, mulle tundub niimoodi, nagu praegusel hetkel tahetakse nende nii-öelda koputajate vastu astuda. iga, tähendab, inimestel peab olema vabadus teatada nendest riskidest, mis on olemas, nad peavad sellest teatama oma tööandjatele, et midagi oleks võimalik teha ja mitte mingil juhul ei tohiks selliste inimeste vastu mingisuguseid meetmeid rakendada, on väga olulised, et nad just nimelt teavitaksid vajakajäämist. proua Mure, palun suur tänu, proua esimees, üks, paar sõna lihtsalt, sellepärast et härra Peekert juba rääkis Rahvapartei ja George Barry nimel aga tahaksin isiklikult öelda proua Delile seda, kui väga me hindame seda, et meil oli võimalik pidada läbirääkimisi muudatusettepanekute üle. ja nagu Silvana Rapti ka ütles, siis selline koostöövalmidus kindlasti aitab meil edasi liikuda nii olulises teemas. teiselt poolt tahtsin rõhutada veel ühte aspekti, nimelt on praegu ettevalmistamisel täiendavad direktiivid, meil ei ole võimalik kõike sisse võtta siia raportisse, kõike seda, mis puudutab töötajate tervishoidu eriti eh, elektromagnetväljade küsimust ja see on lisa eraldi direktiiv, mis on väga põhimõttelise tähtsusega. nii et eh, siin võiks jätta ikkagi vabad eh, käed nii-öelda nendele väga spetsiifilistele direktiividele ja jääda ettevaatlikuks selleks, et me siin ei teki, ei blokeeriks mingisuguseid arenguid me ju teame, et tegelikult on olukord elektromagnetväljade direktiivi osas nii ehk naa juba keeruline. jah, kallid kolleegid, ma täiesti mõistan teie muret, ma palusin ka komisjonilt selgitusi selle kohta, aga hoolimata nendest spetsiifilistest teemadest, mida käsitletakse ühes või teises direktiivis, ikkagi nii meie komis-, meie komisjonis, ma arvan, et selles osas me oleme kõik ka nõus, tuntakse suurt muret selle üle, et ei tulda välja nüüd konkreetse strateegiaga, mis on ju tõesti Euroopa Liidu trumbiks äh, praegusel raskel ajal. nii et ma ei näe küll, küll mingisugust põhjust äh, see strateegia kõrvale lükata. nii et äh, kui te siis komisjoni nimel saaksite sõna võtta ja vastata meie muredele, võib-olla on teil ka lisainfot ühe või teise läbirääkimiste aspekti kohta kas on midagi, mis ei olnud meile äh, päriselt äh, täpselt teada ja võib-olla saate ka ähm, teada sellest, mis oleks midagi natuke rohkemat kui lihtsalt paljas kuulujutt äh, strateegia teemadel siis. suur tänu, proua esimees, minu teada kiideti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööprogramm heaks ja on plaanis alustada ka äh, strateegia, äh, jätkustrateegia väljatoota-, töötamist, mis siis rakendub ellu pärast seda strateegiat, mida me siin arutame. ja kindlasti siin kaasnevad ka täiendavad tööd strateegia ettevalmistamisel. Äh, minuni ei ole see kuulujutt jõudnud, ma ei tea, kust see alguse sai saan teil paluda vaid vaadata tööprogrammi kus on näha ette, võtsime arvesse ka Euroopa Parlamendi arvamusi. proua Teili, palun. tahaksin tulla tagasi kahe põhipunkti juurde, kõigepealt allhangete teema. tuletan teile meelde, et allhankete probleem on väga tõsine ja siin viitan ma muudatusettepanekule number nelikümmend kaheksa, ma tõesti palun teil äh, hääletada selle poolt. ja härra Becker ütles, et jah, tõesti, me peame kaitsma kõiki neid inimesi, äh, kes äh, oma ettevõttes seisavad silmisti hierarhiast tulenevate probleemidega ning halva suhtumisega, kui nad tahavad mingist probleemist märku anda. nüüd kompromiss muudatusettepanek just nimelt üritabki võtta sisse need äh, härra Beckeri mured, võib-olla te saite sellest äh, teistmoodi aru. kompromiss T. just nimelt, nagu teie ka ütlesite, siis on vaja kindlasti neid inimesi kaitsta ja ra raportöörina strateegia osas tahaksin teid rahustada, nimelt ma ei kavatsegi lasta kellelgi ära rikkuda meie head tööd, mida me oleme teinud töötervishoiu ja tööohutuse osas. tegemist ei ole mitte lihtsalt vajadusega, vaid tegemist on äh, kiireloomulise küsimusega, nii et ma pööran väga täpselt ja suurt tähelepanu sellele, mida komisjon teeb. Merci beaucoup, donc euh, nous en suur tänu! selle päevakorrapunktiga oleme siis nüüd lõpule jõudnud ja hääletame homme. nüüd neljas päevakorrapunkt, äh, raportööriks on härra Sven Kiigold Euroopa Ühiste Põhikiri töötajate kaasamise osas. ja teil on sõna selleks, et rääkida kompromissmuudatusettepanekutest well,. Uh, see kõigepealt suur tänu. see on eh, teema, eh, mille puhul meil on vaja arutada muudatusettepanekuid. ma arvan, et ma ei pea neid väga pikalt-laialt sisse juhatama, aga kõigepealt ma jagan teiega mõningaid mõtteid. kõigepealt ma tahaksin tänada variraportööri, meil oli väga eh, tore arutelu ja tegelikult meil on siin üks uus liige Eh, ma vaatan härra Sogo poole, ta ei tea, kas ta nüüd ühineb konservatiivide või rohelistega. aga tegelikult arvamuste vahetus, kui nüüd tõsiseks minna, oli väga hea. ja vähemalt eh, meil ei olnud ühtegi niisugust kompromissi, mille osas neli fraktsiooni kokku ei leppinud. Eh, härra Ilmerilt tulid siin mõned kompromissettepanekud ja siis ma ütlen teile, et tegelikult on eh, eh, sotsiaal- ja solidaarsus, majandust toetav suhtumine asjasse ja me kaitseme töötajate õigusi eh, kooperatiivsetes ettevõtetes, ühistutes. kuid ma ütleksin ka, et oli suur konverents, selle ko korraldas komisjon, seal oli kohal ka härra Barroso, härra Dali ja härra Barnier eh, üleüldse oli osalejaid rohkem kui kaheksasada eh, sotsiaalmajanduse sektorit ja minu arvates oli see kõik väga huvitav. komisjonis paistab olevat uus vaim teha veelgi rohkem ning meie raport tuleb seepärast õigel ajal. me tuleme välja konkreetsete ettepanekutega, kuidas komisjon saaks eh, tugevdada eh, sotsiaalset solidaarsusmajandust, mis juba niigi annab oma panuse, eh, et Euroopa Liidus oleks stabiilsem, solidaarsem tööhõive. Need kompromissid Äh, nende kompromissideni jõudmine ei olnud raske, sellepärast et äh, selle raporti põhisõnum jäi niimoodi alles, aga tundub, et tegemist on äh, nüüd tasakaalustatuma raportiga ning ma arvan, et kõik fraktsioonid on huvitatud kuulamast ka kolleegide arvamust aga ma arvan tõesti, et see raport valmis õigeaegselt ja ma ootan ka eh, komisjoni arvamust. võib-olla me saaksime kasutada seda aega, et anda eh, sõnaaega ka, sõnaga komisjonile, et nemad ütleksid, mis võiks kasvada välja sellest raportist, see oleks väga huvitav. suur tänu Äh, proua Harkin, palun. suur tänu. teen lühidalt e, meie variraportöör ei saanud jälle kohal olla ja ta palus mul lihtsalt tänada raportööri selle pühendunud töö eest ja e, selle e, suhtumisest kompromissidele. ta kiidab heaks kõik kompromissid, sest need saadavad välja selge sõnumi. proua Reegner, palun. Äh, mein, äh, meine Wortspende wird jetzt nicht viel länger sein. suur tänu! ma ei hakkaks selle peale liigselt aega kulutama, tahaksin tänada raportööri. oleme teinud äh, väga head koostööd, lausa suurepärast koostööd ja ma arvan, et meie eesmärk on ühine. ja seetõttu on äh, kompromissettepanekud samuti väga head minu jaoks on iseäranis oluline, et äh, me vaataksime, milline on Euroopa ühistute probleem ja tegelikult peamiseks probleemiks ei ole mitte töötajate kaasamine, vaid äh, kogu see struktuur, äh, mis on nii killustunud, et meil on kakskümmend seitse erinevat mudelit, nii et tegelik probleem ei peitu sugugi mitte kaasamises ja kaasotsustamises, töötajate kaasotsustamises aga see selleks, üldiselt ma arvan, et me oleme jõudnud hea kokkuleppeni ja ma ei tahaks midagi rohkemat lisada. Merci, monsieur Sugor. suur aitäh, härra Sogor, kas te soovite sõna? köszönöm szépen, még ha zöld is a kártyám, az még. Suur tänu. mul on siin küll roheline silt ees, aga see ei tähenda, et ma kuuluks roheliste fraktsiooni Uh, uh, aga paljudel juhtudel siiski me oleme ühes paadis. ja ma kinnitan üle selle, mida äh, ütles härra äh, Kiigold, et me tõepoolest tegime koos hästi tööd. ja meie idaeurooplaste jaoks on äärmiselt oluline äh, et selle teemaga tegeldakse. tegemist on küll omaalgatusliku asjaga, sest viimasel eh, poolel sajandil me puutusime eh, ühistutega väga tihedalt kokku. aga nüüd on võimalus uuesti ühistutele usaldus sisse puhuda. suur tänu teile selle eest ähm võib-olla komisjonist soovib keegi reageerida? kas teil oli võimalus juba kompromissmuudatusettepanekud läbi vaadata? ei, hästi, jah, lähete kaasa kõigega, millega parlament välja tuleb. nii et vaikimine on nõusolek nii et äh, jääme siis lootma, et äh, kõik meie muudatusettepanekud võtab komisjon tervena sinna ka sisse. härra raportöör. kas ma võiksin teil lisada? mul oleks hea meel, kui me arutaksime midagi siin äh, koordina-, tähendab, mulle tundub, et kuna tegemist on niivõrd suur toetus selle teema käsitluses, siis tegelikult me võiksime komisjoniga arutada, kuidas selle raportiga edasi minna e, plenaaristungil, nagu siin öeldud, tegemist on algatusraportiga ja sellepärast me peame kasutama alternatiivvahendeid, et tõsta selle tähtsust ja me arutame seda teemat veel koordinaatoritega j'imagine que les rapporteurs ma eeldan, et variraportöörid siis äh, teevad teiega seda hooldustööd pärast hääletust. ja küllap äh, see töö siis äh, ka ühesõnaga, et see kindlasti on seotud ka tööga, mida me teeme haiguste kindlustuse osas. ühesõnaga, kindlasti nõukogus ta tekib meil sellega probleeme. nüüd see päevakorrapunkt on meil läbi võetud ja hääletame kompromissmuudatusettepanekute üle meie hääletusel homme nüüd jõuame viienda päevakorrapunkti juurde ja ka kompromissmuudatusettepanekute juurde, mis on esitatud kolmandate riikide kodanike liikmesriigi sisenemise ja säälelamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral. meie raportööriks on proua Jaagonsaari. nii et täna siis räägime kompromissmuudatusettepanekutest, aga hääletuse lükkame edasi ja see leiab aset alles viiendal detsembril, kui see teile sobib. seda siis sellepärast, et õiguskomisjon kiitis täna pärastlõunal heaks oma arvamuse eh, tulenevalt meie palvest neile ma arvan, et võib-olla raportöör saab ka kommenteerida õiguskomisjoni otsust, mis täiendab kompromisse muudatusettepanekuid. palun, teil on sõna. joo, kiitoksia. suur tänu, lugupeetud esinaine. oleme juba oodanud Jüri arvamust ja tahaksin juhtida nüüd tähelepanu mõningatele asjaoludele ja siis lõpuks on mul üks küsimus ka komisjonile meie töö on hästi edenenud ja problemaatiliseks on ehitussektor. me ju teame, et Euroopa praegusel hetkel on otsekui metsik lääs ehituste osas ja meie tahaksime seda metsikut läänt natuke kontrollida. ja me oleme pidanud läbirääkimisi nii tööandjate kui töövõtjatega. ma olen kuulanud ära nende soovid. ja üsna üksmeelselt tahavad nad, et ehitusvaldkond jääks sellest direktiivist ja selle direktiivi reguleerimisalast väljapoole. kompromissi muudatusettepanekuid selle kohta ei ole sellepärast, et me lihtsalt mingisugust sektorit välja jätta ei tahaks, on samuti öeldud ja ma, ma mõistan seda seisukohti. ja me üritamegi nüüd nende kahe erineva seisukoha vahel kokku leppida. hea on see, et meil on tasakaalustatud kohtlemine, võrdne kohtlemine, mis on heaks aluspõhjaks sellele direktiivile ja väga paljudes küsimustes oleme põhimõttelise üksmeele saavutanud ja kompromissmuudatusettepanekud on jõudnud praegu sinnamaani, et kõik läbirääkimistes osalejad on tunnistanud, kui oluline on võrdne kohtlemine, kuid äh, jääb teatavaid juriidilisi üksikasju seoses selle elluviimisega ja ka poliitilisi lahendusi, äh, mis pole, vajavad veel selgitamist ja väljatöötamist. ja ja äh, näiteks äh, sotsiaalne kaitse erinevate töötajate puhul, kas me peaksime siin lähtuma kahepoolsetest lepingutest või Euroopa Liidu õigusaktidest ja kuidas on lood sotsiaalmaksuga ja kui äh, sotsiaalmaks on makstud selles riigis, kus kolmandate riikide kodanik alguses töötas ja siin ma tahaksin kuulda, mida arvab äh, komisjon, äh, kuidas, äh, kuhu poole me peaksime liikuma, mida arvab komisjon, kus, mis on tähtsam, kas Euroopa Liidu õigusaktid või kahepoolselt vastu võetud kokkulepped? kas Euroopa õigusakte ja üks luba on äh, meil siin alusdokumentideks või? ja kuidas äh, me määratleme erinevaid äh, termineid, termineid ekspert ja nii edasi samuti praktikandid, praktikantide kaasamine direktiivi on ka veel praegu ebaselge. ja see praktikandi küsimus on praegu direktiivi kaasatud, aga ja praegu me oleme läbirääkijate vahel saavutanud ka üksmeele me ühesõnaga, me oleme teinud edusamme, aga me peame veel seda küsimust kõik või oma dokumenti lihvima, üldine suhtumine direktiivi on positiivne. see algatus on kooskõlas Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aastase strateegiaga ja teadmistel oskustel põhineva majandusruumi loomine, kus on kohta ekspertidele, asjatundjatele ja nii edasi. aga nüüd ootan huviga komisjoni kommentaari sellele väga põhimõttelisele küsimusele. Madame Saja. proua Saja, palun. Kiitoksia puheenjohtaja. Suur tänu, esinaine. Ka minä jatkan oma emakeeles, soome keeles. Liisa Jaakonsaari lõpetas sõnadega, et see direktiiv peaks viima edasi Euroopa Liidu tööturgu, tooma kaasa innovatsiooni ja me tahaksime ju vähendada ka bürokraatia koormat ettevõtetel, nii et ettevõtetel oleks kergem oma töötajaid ühest ettevõtte osast teise viia, nii juhtival tasandil kui ka asjatundjate osas ja ka praktikantide osas meil on olnud hea koostöö, üheskoos oleme töötanud välja kompromissettepanekud, võtnud need ükshaaval läbi, aga töö on tõesti alles äh, pooles järgus. ja me töötame praegu õigusliku aluste kallal ja see tõenäoliselt äh, muutub, aga eks seda näeb. ja selle infokommunikatsioonitehnoloogia direktiivi osas ettevõttesisese lähetamise äh, direktiivi osas äh, on äh, minul endal selline pisut mure, kuidas me asjadega edasi jõuame. oma öö, fraktsioonis me loodame siiski, et see õnnestub, nagu Liisa Jakonsaari ütles, terminite osas meil suuri probleeme ei ole, me jõuame tõenäoliselt kompromissini. aga on ka oma tüliõunad Rahvaparteis, me ei tahaks mingisugust konkreetset sektorit direktiivi regulaarimise alast välja jätta, sellepärast et see oleks pretsedendiks äh, aga oleme valmis äh, lähimuspõhimõttest äh, lähtudes äh, seda küsimust kaaluma ja vaatama, kuidas meil on võimalik neid asju kõige sobivamalt vormida. võrdne kohtlemine, eelised töö suhtes, see on ka üks valdkond, kus me oleme jõudmas ühisseisukohtadeni sotsiaalne kaitse ja sotsiaalne, sotsiaalse kaitse suhe kahepoolsetesse lepingutesse ja kaheksa, kaheksa, kolm on veel arenemisjärgus küsimused, aga ma arvan, loodan, et hea koostöö tulemusena detsembris jõuame nende asjadega ühele poole. suur aitäh! tahaksin lisada sellele, mida juba ütles meie raportöör ja nagu ma juba ütlesin, talle sõna andes, et kui te mäletate, siis variraportöörid või koordinaatorid, vabandust, soovisid pöörduda õiguskomisjoni poole selleks, et kontrollida üle, kas see õiguslik alus, mille kohaselt see ettepanek või see komisjoni ettepanek on välja töötatud on ikkagi see õige ja õiguskomisjon äh, kiitis heaks Euroopa Komisjoni lähenemise ja äh, seega ähm, meie palvet ei rahuldatud. nüüd, kas komisjoni esindaja sooviks sõna? no mulle tundub, et mitte. ja just nimelt sellepärast ma neile sõna annangi. suur tänu proua esimees, kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda kõiki edusammude eest selles teemas, loomulikult tahan vastata aga ka küsimusele, mis just esitati. tõepoolest ettepanekus, mille meie välja töötasime, nägime me ette ka süsteemi või raamistiku eur, üle Euroopa Liidu, aga oleme valmis ka paindlikkust üles näitama kahepoolsete kokkulepete osas siin ei ole mingisugust, mingisuguseid täpsustusi tulnud kohaldatava õiguse osas, kahepoolsed kokkulepped on täiesti võimalikud ja võimalik, et ettevõtte töötajad käivad ikkagi oma päritoluriigi ähm, sotsiaalkaitsesüsteemi alla. ma saan aru, et siit tahetakse välja arvata teatud sektorid, näiteks ehitussektor, mis on ju väga tundlik teema kuna on tegemist aga väga konkreetsete inimestega, mänedžeridega, spetsialistidega, siis võib-olla on võimalik kuidagi ka need murepunktid siin lahendada. mis puutub aga võrdsetesse võimalustesse, siis te teate, et kuna siin on suured sarnasused äh, lähetatud töötajate ja ettevõtjasiseselt lähetatud isikute vahel Euroopa Liidu sees, siis tahtsime me siia äh, neile määrata täpselt samasugused reeglid, ma saan aru, et võrdsete võimaluste osas siin on võib-olla probleeme ka sõnastusega ja võib-olla saame siis astuda sammu soovitud suunas. hetkel ju on heakskiitmisel ka ühtse loa direktiiv ja seal kasutatakse sõnastust, mis on üsna üldine. loomulikult aga komisjon jääb oma esialgse ettepaneku juurde töötingimuste osas, aitäh! proua raportöör, kas teile see vastus sobib? jah, suur tänu ma arvan, et me peaksime olema niivõrd äh, auahned, äh, et me tahaksime, et Euroopa Liidu õigusaktid oleksid äh, võimalikult sujuvad, järjepidevad ja ähm, et meil ei oleks erinevates kohtades kasutatud erinevaid tõlgendusi ja erinevaid termineid ja määratusi. komisjoni äh, selgitusest jäi ebaselgeks see, et kui me oleme selle single permit ühtse loa küsimuses mingisuguse otsuse langetanud, et kas siis me ei võiks võtta seda arvesse ja kanda hoolt selle eest, et ei oleks erinevaid süsteeme, erinev, mille toovad sisse erinevad direktiivid. kumb on olulisem, kas Euroopa äh, Liidu õigusaktid äh, ja kahe või kahepoolsed äh, kokkulepped, see jäi veel täiesti äh, vastamata, sellepärast et me ei saa ju erinevat lähenemist siinkohal toetada. kas komisjon tahab uuesti sõna võtta? noh, ei, sel juhul võtate teatavaks meie raportööri seisukohad mis kindlasti kajastuvad ka arvamuses, mille üle me hääletame viiendal detsembril. nüüd kuues päevakorrapunkt ja sõna on härra raportööril Sergio Cofferatil selleks, et rääkida kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimustest. ja tegemist on siis paralleelse ettepanekuga selle eh, teema osas, millest me just rääkisime. E suur tänu, tahaksin perché la materia della quale ci siamo occupati è una materia complessa. me oleme rääkinud sellest variraportööridega ja tegemist on olnud äh, raske tööprotsessiga, kuivõrd teemavaldkond on nii, niivõrd keeruline. oleme rakendanud sellist meetodit, mille, mis on tähendanud seda, et äh, oleme teinud koostööd äh, ka raportööride, variraportööridega kodanikuvabaduste komisjonist ja protsess on seetõttu pisut pikemaks kui tavaliselt veninud, aga seetõttu oleme minu arvates jõudnud stabiilsema tulemuseni, tulemuseni, mille osas me kõik oleme ühes meeles ja selline tulemus üksinda töötades ei oleks olnud äh, võimalik. meie kompromiss, muudatusettepanekud hõlmavad kogu direktiivi reguleerimise ala ja me oleme jõudnud lahendusteni, mis võimaldavad meil võtta arvesse või vältida seda riski, et hooajatöötajad toovad endaga kaasa sotsiaalse dumpingu või et võetakse vastu eeskirjad, mis moonutavad konkurentsi. see ongi meie direktiivi eesmärk, me tahame ühelt poolt kaitsta töövõtjate õigusi, tegemist on nõrkade töövõtjatega selles mõttes, et nad, neid ei ole kaitstud, nad elavad oma koduriigist tavaliselt kaugel ja me tahame teiselt poolt siis tagada seda, et nende et ettevõte saaks nende olukorda ära kasutada ja konkurentsi moonutada. oleme püüdnud analüüsida erinevaid sektoreid, standardlepinguid, lepingute pikkust, vajalikke menetlusi, mis aitaksid tagada töövõtjatele korraliku eluaseme unustada ei tohi ka võrdse kohtlemise küsimust, võrdselt tuleb kohelda neid töötajaid nende inimestega, kes töötavad kogu aeg selles riigis, peab, peavad olema samal, samad palga ja sotsiaalse kindlustatuse tingimused, samuti on oluliseks elemendiks kontrolli element ja samuti sanktsioonid. mis puutub kontrolli siis peaksid, peame kontrollima seda, et ettevõtted peavad eeskirjadest kinni ja teiselt poolt peame kandma hoolt selle eest, et inimesed ei saaks eeskirjadest kõrvale hiilida, petta ja neid eeskirja tuleb äh, kasutada ka teiste algatuste puhul ja me ei tahaks luua selliseid äh, tingimusi, mis äh, viivadki nendest eeskirjadest kõrvalehiilimiseni ja musta tööjõu kasutamiseni, mis on äh, hooajatööd kasutavates sektorites väga levinud. on ka ähm, mõningaid lihtsustusvaldkondi. praegused direktiivid äh, sisaldavad erinevaid äh, piiranguid äh, ja neid lihtsustamisettepanekuid õnnestub ehk järgnevate arutelude käigus voolu joonestada, need väikesed probleemid ei valmista mulle suurt muret, neid saame töö käigus muuta ja lahendada aga jääb üks probleem, üks küsimus, äh, nimelt reguleerimisala. lähetatud töötajate direktiiv ei hõlma kolmandate riikide öö, äh, ei hõlma hooajatöötajaid, aga hooajatöötajate direktiiv välistab võimaluse, et neid eeskirju kasutatakse lähetatud töötajate puhul. on see ja siin on tekkinud teatav vastuolu, oleme üritanud esitada kompromissmuudatusettepaneku, mis võimaldaks meil nõukoguga parimal võimalikul moel läbi rääkida, et see erinevate direktiivide vastuolu saaks, leiaks lahenduse. loodetavasti pärast äh, homset hääletust suudame kokku leppida kompromissides, äh, millega me peaaegu kõik oleme nõus ja ülejäänud töö tuleb meil lihtsalt lõpule viia, jätkata läbirääkimisi nõukoguga, nii et see pikk äh, töö protsess viiks meid lõpuks täiesti selgete eeskirjadeni, mida ei pea tõlgendama, sellepärast et eeskirjade tõlgendamine tähendab sageli, et neid eeskirju ei kasutata äh, selleks otstarbeks, nagu nad omal ajal välja töötati. minu sõnad on küll auahned ja ambitsioonikad, aga vähemalt äh, oleme me üritanud selle eesmärgi poole püüelda. kui siiski on vaja veel täpsustusi selle dokumendi, selles dokumendis, mis teie ees on, siis olen valmis teile täiendavaid selgitusi andma. ning äh, rääkima teile täpsemalt, kus me oleme jõudnud äh, heade kompromissideni. oleme loomulikult alati püüdnud äh, kanda hoolt selle eest, et võimalikult paljud meist oleksid nõus sellega, mille me kokku, milles me oleme kokku leppinud ja ma olen väga tänulik variraportööridele, kes on töös osalenud, tegemist on sotsiaalvaldkonna ühe olulise teemaga, mis on ära teeninud kogu selle tähelepanu ja suure tööhulga, mida on kolleegid pöör-, pööranud sellele. proua Turunen, palun suur tänu! kõigepealt äh, suur tänu raportöörile äh, hea töö eest. Äh, meie fraktsioon, Roheliste fraktsioon on tulemusega üldiselt rahul. eelmisel korral, kui me olime, kokku tulime, siis leppisime me ühe paketi osas kokku paraku ja nagu selliste kokkulepete puhul ikkagi äh, on elemente, mis on meile rohkem meeltmööda ja on elemente, mis on meile vähem moolt, meeltmööda, kompromissid on juba sellised, me oleksime tahtnud saavutada enamat rohelistena, kuid oleme rahul ka sellega, mida oleme saavutanud ja loodame, et teised fraktsioonid on ka selle üldise kokkuleppega nõus. meie jaoks on neli iseäranis olulist elemente, oleme neid toonud välja mitu korda E, kõigepealt äh, võrdse kohtlemise põhimõte, see on tõesti nüüd äh, sellesse dokumenti sisse põimitud ja siis veel eluase, väga head sätted selles küsimuses, siis sanktsioonid, meie ettepanek oleks täpsem äh, kui komisjoni esialgne tekst, nüüd oleme sanktsioonide ettepanekuga töövõtjate suhtes, tööandjate suhtes rahul, oleme ka allhankeettevõtted kaasanud ja neljandaks, järelevalve, inspektsioonid, meie jaoks väga tähtis punkt, oleksime tahtnud veel rohkem kontrolle, kakskümmend, kolmkümmend protsenti aga oleme üldiselt rahul selle punktiga ja oleme rahul, et on kaasatud järgimine ja järelevalve, me oleme tõesti välja töötanud võib-olla suurepärase õigusakti, aga ilma järelevalveta pole sellest midagi kasu. Need on need neli elementi, mille üle meil on iseäranis hea meel ja kokkuvõtlikult võib öelda, et meie toetame lõpptulemust ja loodame, et ka kõik teised on sellega nõus. aitäh! suur tänu. nüüd äh, härra Baldassare ja siis härra Toomas Mann, palun. Grazie, president. Io credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto. suur tänu. ma arvan, et äh, oleme teinud äh, tõesti head tööd, iseäranis pidades silmas, kui keerulise teemavaldkonnaga on tegemist, meil on siin kaks erinevat nõuet, vastuolulist nõuet, me tahaksime ühelt poolt kaitsta töö võtjaid, keda kahjuks kurjasti ära kasutatakse, keda alatasustatakse ja kes töötavad ebainimlikes tingimustes pahatihti. ja teiselt poolt peame tagama ka selle, et hooajatöö, hooajatöö, töölise staatus, mis tõi endaga kaasa paljudes riikides ka sotsiaal- teenused, et ei kasutatakse et sotsiaaltööt-, et hooajatöölised saavad kasutada kõiki sotsiaalhüvesid, nagu kohapealsed töötajad, me, meil on üsna selged eesmärgid, meil on kakskümmend kaks kompromissmuudatusettepanekut, suuremas osas oleme me ühel meelel ja läbirääkimiste viimases äh, faasis oleme lahendanud mitmeid olulisi probleeme, oleme tegelenud äh, lähetatud töötajate ja hooajatööliste määratuse küsimusega ja me kahtleme natukene mõningates küsimustes. kõigepealt, mis puudutab kompromissi G ja äh, räägime nende õiguste ülevõtmisest, sotsiaalse, sotsiaalsest kindlustusest kui üleviimine leiab aset pärast seda, kui äh, töövõtja liigub ühest riigist teise, äh, võivad need, äh, võib tekkida kahtlus ja see võib olla liiga suureks koormuseks liikmesriigile. kompromiss B inglise keeles on kasutatud sõna may ehk võib, see ei ole piisavalt selge, kas, kui me räägime tööandjast ja allhankijast, siis tööandjal on oma kohustused allhankija ees ja artikkel kaheksakümmend viis räägib allhankija vastutusest äh, versus tööandja vastutusest. see on kahe tuhande üheksanda aasta äh, kuuekümne teine direktiiv ja tööandja kes ei tea, kuidas äh, allhanke ettevõte käitub, äh, ei pea selle eest karistust kandma. Need on erinevad punktid, mille üle me veel räägime, aga oleme rahul seni saavutatuga. ja äh, kui need mõningad problemaatilised punktid lahenduse leiavad, siis oleme valmis seda toetama, härra Toomas Mann. suur tänu proua esinaine. ma arvan, et äh, tehtud töö on hea ja kui äh, kompromissmuudatusettepanekuid on nii palju, siis äh, näitab see ju seda, et me saame tõesti sisuliselt seda valdkonda reguleerida ja et see on meile sisuliselt oluline ja seda saab ühiselt reguleerida oluline on see, et me räägime lähetatud töötajatest ja hooajatöötajatest eraldi, sageli need kahte kategooriat pannakse ühte patta ja äh, kompromiss, mõningad kompromissmuudatusettepanekud ongi püüdnud neid kahte valdkonda lahus äh, hoida. härra Kohverati, minule valmistab muret minu muudatusettepanek äh, sada kuus või olete te kompromissidesse kaasanud ka minu muudatusettepaneku sada kuus. liikmesriikidel peab olema võimalus olla vastu äh, töö, tööle võtmisele, kui ei ole tagatud korralikke töötingimusi ja, ja äh, võib olla tegemist palgadumpinguga ma ei ole suutnud oma muudatusettepanekut sada kuus kompromissidest leida, nii et äh, mulle valmistab muret, mis on sellega, sellest saanud, aga muidu ei ole mul mingisuguseid probleeme. siin viidati kompromissile J. selles äh, ehk leiame lõpuks lahenduseni aga mulle on tõesti tunne, et minu muudatusettepanek sada kuus on kuskile kadunud, aga muidu on kolleegide muud, muudatusettepanekud olnud väga head ja kompromissid ka. aitäh! Euh, teen ettepaneku, et raportöör vastab siis pärast kõiki sõnavõtte. proua Harkin ja siis härra Benamias. Um, suur tänu, proua esinaine, kõigepealt suur tänu raportöörile ja raportööri töötajatele, kes on tõesti tõsiselt pingutanud äh, kompromisside leidmise nimel. see töö ei ole olnud kerge, aga ma arvan, et me oleme siiski päris kaugele jõudnud. on jäänud veel mõned lahendamata küsimused, kompromiss äh, A ja kompromiss äh, J, sama mure kahe kompromissi puhul siin äh, kerkib jälle esile see äh, hooajatöötajate direktiivi, lähetajatud töötajate direktiivi küsimus. kas äh, siis töötaja on hõlmatud hooajatöö direktiiviga või lähetatud töötaja direktiiviga ja minu jaoks on siin oluline see, et hooajatöötajaid saab lähetada, aga kui neid lähetatakse, siis on nad hõlmatud lähetatud töötajate direktiiviga ja kompromiss A ja kompromiss J puhul valmistab meile muret viimane lause. meie arvates see viimane, viimane lause ei selgita midagi ja võib-olla oleks tore, kui komisjon räägiks ka nende seisukohtadest ja ütleks, kas nende arvates see viimane lause muudab asjad selgemaks või mitte. meie tahaksime igal juhul selgust, aga me pole sugugi veendunud, et see viimane lause seda selgust juurde toob teistes punktides me saame, me toetame kompromissi F, võrdne kohtlemine ja kompromiss G-d. kompromiss S, artikkel kuusteist, mis on kogu selle õigusakti äh, kõige olulisem punkt ja äh, sotsiaalne kaitse artiklist äh, kolm kaheksakümne kaheksandast direktiivist kahe tuhande neljandal, määrusest kahe tuhande neljandast aastast. seal on käsitletud ka hooajatöötaja töötegevust ja ma arvan, et seda tuleb seostada sotsiaalkaitsega. me oleme nõus, et see side seal on ja lõpetuseks kompromiss H. toetame seda, et liikmesriik peab kandma hoolt selle eest, et liikmesriigi õigusaktidega on antud pädevatele asutustele äh, vajalikud ressursid kontrollide läbiviimiseks äh, ja personalil peavad olema vastavad kvalifikatsioonid, et tõhusat kontrolli läbi viia. aga varasemate kontrollide tulemused tuleb koguda äh, tõhusaks äh, rakendamiseks, see on meie arvates äh, juba pisut liig. ja see annab liikmesriikidele liigse vastutuse, kui on juba pädevad asutused vajalike ressurssidega töötajad äh, vajalike kvalifikatsioonidega, kõik see on tagatud, siis meie arvates äh, sellest piisab ja äh, me ei peaks veel lisama mingisuguseid täiendavaid nõudeid liikmesriikidele. niisiis on olemas väikseid elemente, mis meile muret valmistavad ja iseäranis huvitavad mind kompromi-, komisjoni seisukohad kompromisside A ja J viimaste lausete osas, kas see viimane lause osa muudab olukorra selgemaks või mitte ja lõpetuseks suur tänu härra Kohveratile et ta on pingutanud kokkulepetele jõudmise nimel. härra Benamias ja siis proua Jaakonsaari. aitäh, tegemist on seda tüüpi raporti ja direktiiviga, mis tõstab äh, meie kodanikes arusaamist, et meist on ka kasu. ja kui see nüüd nii on, siis oleks äh, väga hea, kui terve tehtud ja selles osas siis terve meie tehtud töö ja kompromissettepanekud on väga positiivsed. ja loomulikult hooajatöötajate ja lähedatud töötajate vahest on võimalik rääkida väga eh, pikalt, sest et kord võib olla hooajatöötaja lähetatud ja siis jällegi lähetatud töötaja hooajaline. aga igal juhul tervikuna see raport on ikkagi väga hea, suur aitäh! Äh, ühinenud siis mitmekesisuses. proua Jaakonsaari, palun. see jaa äh, ajab mind siin segadusse siin nime alguses, tegelikult ikkagi proua äh, Jaslovetska. I did a mistake on your name because it starts with a eksisin teie nimega sellepärast, et see algas jaast. jah, ma tean tõepoolest, et minu nimi on väga keeruline mõne inimese jaoks aga ei ole viga midagi. toon ära oma arvamuse, suur tänu, eh, proua esinaine, lähen üle oma emakeelele. mina tahaksin toetada neid kolleege, kellel on reservatsioonid kompromiss J suhtes lähetatud töötajad. mis eh, lähetatud töötajad, kes tulevad kolmandate riikide ettevõtetest, on välja jäänud sellest dokumendist ja nüüd eh, muudatusettepanek J, viimane osa räägib siin eh, sotsiaalkindlustuse eh, Eh, tagasimaksetes ma tahaksin tutvustada, tuletada teile meelde, et mingisugust kompensatsiooni ei ole ette eh, nähtud ja tegelikult, kui me niisuguse sõnastusega välja tuleme, siis kriisi ajal me küll kaugele ei jõua. Merci, nous on... suur aitäh, seega oleme siis lõpetanud või lõpetanud vähemasti sõnavõtuvooru, kas komisjonist keegi soovib sõna? suur tänu, proua esimees, tahaksin vastata vaid ühele küsimusele, mida, mis esitati artikli kaks kaks ja põhjenduspunkti üheksa kohta, kus viidatakse lähetatud töötajate direktiivile, kuid ka äh, hooajalise töö ning ähm, ühtse äh, või vabandust, hooajalise töö loa või ühtse loa direktiivile ja siin kohaldamisala osas, kui nüüd lähetamine kui nüüd lähetatakse ühest liikmesriigist teise töötaja, siis tegemist on lähetamisdirektiiviga, mis kohaldub. vastasel juhul on ju tegemist töötajatega, kellel on otseleping tööandjaga. suur tänu ja nüüd on sõna raportööril. Grazie colleghi e i relatori ombra per le osservazioni che hanno voluto aggiungere, tutte utilissime. suur tänu kommentaaride eest Need kommentaarid on meile kasulikud ja meil on ju pisut aega, et kõike seda pisut lihvida nii, et võimalikult paljud teie hulgast oleksid lõpptulemusega päri. ja seetõttu räägiksin lühidalt mõningatest siin tõstatatud küsimustest. kõigepealt reguleerimisala tõenäoliselt on võimalik sõnastada selline tekst, et äh, see kõigile sobib, aga varasematest direktiividest tulenevalt on see selgusega probleemi. mina arvan, et lähetatud töötaja ei saa samal ajal olla hooajatööline, aga see on minu seisukoht. minu seisukoht pole aga sugugi mitte kõige olulisem. kõige olulisem on see, mis on direktiivides kirjas ma leian, et me peame jõudma sellise sõnastuseni, mis välistab võimaluse, et ühte ja sama töövõtjat hõlmab kaks direktiivi. või et on töötaja, keda ei hõlmata ühegi direktiiviga. tegemist võib olla väga väheste inimestega, aga kuivõrd tegemist on õiguse, õiguste küsimusega, siis ei ole tegelikult vahet, kas see puudutab kümmet inimest või miljonit. me peame andma endast parima, et see probleem lahendada ja ma ei usu, et see on ületamatu. me peame ühesõnaga jõudma sõnastuseni, mis võimaldab meile nõukoguga läbi rääkides lõplikult lahendada see äh, pisut äh, ebase-, see pisuke ebaselgus, see väike konarlus meie õigusloome teele erinevate direktiivide vahel. mis puutub teie teistesse kom-, kommentaaridesse, kompromiss G näiteks, tegemist on aga pika kompromissmuudatusettepanekuga, jah, lihtsus on küll suurepärane ja me püüdleme lihtsuse poole, aga, aga lihtsus võib tekitada veel täiendavaid probleeme. kui me püüdleme ainult lühiduse poole erinevates keeltes, siis ei puudu tulemus, pruugi tulemus olla ideaalne. kompromiss G puhul oleme me kokku leppinud selles osas, et töövõtjatel peavad olema tunnustatud õigused mida rakendatakse praktikas ja mis on kooskõlas nende õigustega, äh, mis neil on nende päritoluriigis. kui me saaksime kõike seda lihtsustada nii, et see meie poliitiline soov ei kannataks selle all, siis minu meelest võime selle äh, selles osas mingisuguse lihtsama sõnastuse kokku leppida küll enne hääletamist. kui me liiga lühidalt asju kirja paneme, võib see tekitada segu, segadust. ja võtame siin näiteks selle kompromissi B. vastutus või erinevad vastutusvaldkonnad, mis on äh, tööandjal ja alltöövõtjal. ma olen nõus teie poolt tõstatatud probleemiga. aga me peame seda teksti kirjutama erinevas, erinevates keeltes. Itaalia keel ei võimalda tegelikult kerge vaevaga ennast lihtsalt ja lühidalt väljendada, aga see mis äh, on itaalia keeles äh, selge nagu puhas vesi, võib olla teistes keeltes nagu seebivesi. ja loomulikult me peaksime püüdma, püüdlema sellise sõnastuse poole, mis on kõikidele vastuvõetav. töövõtjal on oma vastutus ja alltöövõtjal on oma vastutus ja viimane ahela liige või lüli võib loomulikult õigust rikkuda, eeskirju eirata, aga teha seda heas usus, sellepärast et võib-olla pole alltöövõtja lepinguga seoses saanud tööandjalt, algselt tööandjalt õiget informatsiooni või on siis tehtud seda meelega ja seetõttu me peame pinda nii-öelda uurima ja püüdma kandma hoolt selle eest, et igaüks vastutab oma vastutusvaldkonna eest. ja ma arvan, et me jõuame kokkuleppele ühe väikese muudatuse osas. me oleme sellest variraportööridega juba rääkinud, kõik olid sellega põhimõtteliselt ühel meelel aga nüüd on see tekst siiski problemaatiline, Baltasaare, kes on ka itaallane ja mina oleme andnud endast parima, et seda teksti sõnastada nii lihtsalt kui võimalik, aga paistab, et on kolleege, kelle jaoks see tekst siiski pole nii lihtsalt mõistetav. me püüame seda aga muuta. ja siis härra Manni muudatusettepanek sada kuus. me ei leidnud Äh, sellele kohta, sellepärast et selle osas ei ole hääletatud. ja lõpetuseks, mida ütles äh, proua Turunen ja ka teised, on kõik õige, see töö oli väga raske, aga lõpptulemus on hea ja tähtis. ja nüüd me peame kandma hoolt sel viimaste lihvimiste eest, mis aitavad meil tagada selle, et võimalikult paljud on nõus saavutatud tulemustega, aga me oleme ka praegu palju saavutanud, meil on tõesti palju kompromissettepanekuid, mida paljud toetavad, nii et ärgem unustagem seda, et väga paljud kolleegid on selle tulemuse saavutamise nimel tõesti tõsiselt pingutanud. loomulikult me peame andma endast parima nii ka tulevikus, aga praegu juba oleme me leidnud äh, väga hea lahenduse väga keerulises teemavaldkonnas äh, ja ma arvan, et äh, läbirääkimised, läbirääkimisteks nõukogu ja komisjoniga on meil väga hea positsioonil praegu. komisjon peab arvesse võtma seda, et meie oleme äh, selles keerulises valdkonnas jõudnud üsna laiapõhjalise üksmeeleni. kodanikuvabaduste komisjon esitab ka oma arvamuse, meie lõpetame oma töö homme, siis läheb asi täiskogusse ja katsume siis asju veel pisut täpsustada, aga minu meelest on juba praegugi tulemus päris hea. suur aitäh, ma saan siis aru nii, et homme hommikul võib-olla siin veel paari asja kohandatakse ja võib-olla siis äh, praeguse hetke homme hommiku vahel on siin võimalik veel läbirääkimisi pidada, aga igal juhul hääletame me selle üle homme ja nüüd äh, oleme jõudnud kirja juurde, mis räägib globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmisest ja nagu ma siis ütlesin, äh, lõppkokkuvõttes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 Ehm, selge. alustame siis äh, esimesest kirjast. kõigepealt siis kiri globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta Portugalis ja tegemist on siis äh, noorte tsentro piirkonnaga ja autotööstusega. siin on ka muudatusettepanek. kes on muudatusettepaneku poolt, mille eesmärgiks on lisada siia uus lõige kaheksa A, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kas kõigil on ka hääletuskaardid, kontrollime siis üle. kellel ei ole kaarti? kaks halba õpilast siin, kaks sotsiaaldemokraadist halba õpilast. ülejäänutel on siis kaardid olemas, hääletagem. kas kõik jõudsid hääletada? kolmkümmend kuus poolt ühesõnaga, hääletus on lõppenud. nii, kakskümmend üks poolt, viisteist vastu. see on heaks kiidetud ja nüüd läheb hääletusele terve kiri. kas te tahate seda ka elektrooniliselt üle kontrollida? ei. hääletame siis tervet kirjaettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja jõuame nüüd teise kirja juurde, mis puudutab jällegi sama fondi kasutusele võtmist. Alto Adige ja piirkonna osas. töörühm kirjutas üksmeelselt siis selle kirja, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see teine kiri on ka heaks kiidetud, suur aitäh! ja nüüd võtame siia vastu härra Richelli, kes komisjoni nimel tutvustab meile struktuurifondide öö, ja sealhulgas ka Euroopa Sotsiaalfondi äh, reformikava Euh, kallid kolleegid, jätkaksime siis oma koosolekuga ja tervitame siin härra peadirektorit. nii et räägiksime siis eraldi kahest asjast, esiteks nii-öelda horisontaalsed õigusaktid mis puudutavad nii struktuurifonde kui ka Euroopa Sotsiaalfondi reformi. ja edasi siis uus ettepanek sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogrammi osas. Teil on sõna, et teha sissejuhatus, palun. suur tänu, proua esinaine, tere õhtupoolikust teile kõikidele. püüan selgitada teile mida tähendab Euroopa Sotsiaalfond oma kontekstis. nagu te teate, selle aasta oktoobris, oktoobri alguses kiitis komisjon heaks paketi, eh, struktuurifondide paketi, kus on määrused, mis eh, või pannes paika reeglid, mis peaksid kehtima kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, alates aastast kaks tuhat neliteist. selles osas on eh, ka teatis ja komisjon tõi seal ära selle reformi põhiprintsiibid. kõigepealt see peab olema seotud Euroopa eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja väga konkreetselt eh, keskmeks on tulemused, peab olema parem koordineerimine, äh, harmoneerimine erinevate fondide vahel, et äh, vaja on asju lihtsustada ning et tuleb tegutseda partnerluste kaudu ja mida see kõik tähendab, selgitan ma teile hetke pärast. kõigepealt äh, oli niisugune üldine teatis, mis puudutas siis mitmeaastast finantsraamistikku, sellega tuldi välja juunikuuses ning oli ka üks rakendusettepanek ja see puudutas siis tõukefondide paketti. uus on see, et on olemas niisugune üldine määrus, mis hõlmab mitte ainult Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Sotsiaalfondi, vaid ka Põllumajandusarengu Fondi ja Kalandusfondi. tegemist on katsega tõepoolest ühendada ühes määruses kõik üldised sätted, mis kohalduvad nendele fondidele. tegemist on katsega lihtsustada ja e, ühtlustada e, erinevaid sätteid. sätteid on mitmeid, mis on olulised kõikide fondide puhul. näiteks on niisugune idee, et eh, piirkondlik areng peab olema kompleksne. mitte niimoodi, et eh, iga fond läheb kusagile maale, mingisse piirkonda ja hakkab seal pidama läbirääkimisi, vaid kõik fondid ühtekokku peavad kompleksselt panustama piirkondlikusse arengusse ja suuresti Eh, tuuakse siin ka ära side eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, siin tuuakse välja, millele tähelepanu eh, pöörata, et koondama peab tähelepanu ainult väiksele arvule eesmärkidele ning mulle tundub, et see määrus on tunduvalt suunavama iseloomuga kui eelnevad. nii et võetakse Äh, regioonidel nii-öelda käest kinni, peetakse tõelisi läbirääkimisi, e, et luua partnerlust. selle üldise e, määruse alla jäävad ka e, konkreetsed fondi käsitlevad määrused ja siin eh, on üks eraldi, see on Euroopa Sotsiaalfondi puudutav. tegemist on eh, sellise piiratud määrusega, sellepärast et suurem osa sisust on selles üldises määruses ja siis vähem on jäänud sinna eh, konkreetset fondi puudutavasse määrusesse. kui te vaatate, mida hõlmatakse, siis teise uuendusena äh, tuuakse välja see, et on kolme tüüpi regioone või piirkondi. see puudutab eh, nende eh, SKT-d, nendel, kus SKT on väiksem kui seitsekümmend viis protsenti, teised, kus on seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti SKT-s Euroopa Liidu keskmisest ja siis kolmandad piirkonnad on need, kus eh, inimese kohta SKT on rohkem kui üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest, see on oluline E, see on oluline programmeerimise seisukohast, e, sest et need nõuded erinevatele regioonidele on erinevad. vaadates summasid, siis e, ajaperiood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, siis me räägime kolmesaja seitsmekümne kuuest miljardist. see on see üldine summa. see on natukene, kas natukene rohkem kui varem. mis puudutab nüüd, eh, mis puudutab nüüd eh, sotsiaalfondi, siis me näeme, et selle osa on vähenenud neljakümnelt protsendilt kahekümne kahele. ja eh, see suundumus tuleb katkestada, tuleb ringi pöörata ning siis me oleme Eh, öelnud, et eh, sotsiaal, et ühtekuuluvusfondi osa on kaheksakümmend neli miljardit. Eh, meil on olemas suured eesmärgid mm, seoses strateegiaga kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend me tahame eh, kakskümmend protsenti inimestest vaesusest välja tuua, nelikümmend protsenti inimesi tuua rohkem tööturule. Need on need suured eesmärgid, mida eh, Euroopa rahaga peab toetama. tegemist on selge miinimumiga. ja mulle tundub et vaja on tähelepanu hoida just nende asjade juures. kahekümne viie protsendi hulgas on ka kaheksakümmend neli miljardit kaks koma viis miljardit selleks, et ehm, rahastada eh, toiduabi vaestele praegusel hetkel, nagu te teate, me seda arutamegi ja vaatame, kuidas tegutseda järgmise kahe aasta jooksul, aga eh, pikemas perspektiivis on ette nähtud või on ettepanek kaks koma viis miljardit sellele eraldada eh, poliitiliselt praegu arutatakse seda, milline on selle meetme lähitulevik. ja me ei tea ka, milline on pikaajaline eh, see vaade asjadele, ma tean, võib-olla mõned inimesed teavad, mis toimuma hakkab, aga eh, ikkagi me peame veel lõplikult kokku leppima asjades nõukoguga. nüüd vaadates seda, kuidas me tahame raha kasutada ja just nimelt prioriteetide paikapanemise seisukohalt, siis e, meil on niisugune lähenemine, et meil on ühtne strateegiline raamistik, sellele järgnevad partnerluslepingud ja siis tegevusprogrammid. ma tahaksin rõhutada, et e, see peab toimuma nii, et kõik fondid töötavad käsikäes nii et, et oleks siis üks partnerlusleping näiteks eh, kas siis ühe maa jaoks või ühe eh, piirkonna jaoks, aga igatahes, et üks leping kataks kõiki fonde. ja tegevusprogrammid peavad olema väga sihtmärgistatud. vaadates järgmist slaidi, siis te näete, et mm, et eh, kompleksprogrammeerimine on, tugevneb sest siiani on olnud niisugune ühele fondile eh, koonduv lähe, eh, lähenemine, aga nüüd me tahame seda muuta. ja nüüd me võime rääkida siis niisugusest eh, mitme fondi lähenemisest, komplekssest lähenemisest ja loomulikult see toob siis kaasa ka koha peal teatud tagajärgi ja see muudab ka teatud määral komisjoni tööd see tähendab, et koostöö peab olema väga tugev eh, erinevate peadirektoraatide vahel ja eh, muutuma peab ka viis, kuidas eh, me kõike seda arutame üheskoos parlamendiga. nüüd vaadakem, millised tingimused sellise muutuse jaoks on. meil on juba praegu eelnevad tingimused paika pandud me vaatame, kas mingi regioon või riik on üldse eh, võimeline raha ära kasutama, kas on olemas eh, tingimused, mis aitavad kaasa eh, töö algusele, aga nüüd me oleme siin uuena võtanud, uue elemendina võtnud arvesse ka makroökonoomilised tingimused ja see vastab täiesti tugevnenud, paranenud eh, majanduse üldjuhtimise põhimõtetele. Eh, me mm, oleme puutnud majanduse üldjuhtimist parandada selleks, et eh, oleks võimalik reageerida normaalselt makroökonoomilistele muudatustele. ja kui te loete seda, mida on kirjutatud kuue meetmelise paketi kohta, siis Eh, on olemas võimalus, et eh, vaadatakse asju eh, makroökonoomilisest seisukohast, et tegelikult makroökonoomilised tingimused panevad käima teatud või aktiveerivad teatud tegevuste jada ja niisugune tegevustik algab alati eh, nõukogu otsuse alusel, ilmselt see ei üllata teid, sellepärast et eh, see, millega praegu meie välja tuleme, vastab selle kuue eh, osalise paketi tingimustele ning selle tulemusena kasutatakse raha rangemalt ning komisjon tegelikult võtab teatud määral endale liikmesriigilt üle programmeerimise kohustuse teatud tingimustel ning eh, komisjon tuleb välja siis konkreetse riigi spetsiifiliste eh, soovitustega, mis puudutavad majanduse üldjuhtimist. nüüd et eh, kas siis eh, tingimused on eelnevalt paika pandud või on tegemist makroökonoomiliste tingimustega, eh, jõuame me tulemusteni, ole, oluline on tulemuslikkus, me töötame selles raamistikus ja me peame kokku leppima selles osas, kuhu liikmesriik tahab jõuda. me töötame käsikäes ja teisiti ei ole võimalik, kui me tahame olla tõsised, sest et igal tegevusel on omad tagajärjed. seda mm, äh, võib äh, näha ka selles valguses, et hakatakse rohkem kasutama äh, peatamisi või me katkestame programme ja ning sellele aitab kaasa ka see, et eh, kahe tuhande kümnendal aastal oli meil eh, vigade määr eh, allapoole seda kuulsat või kurikuulsat kahe protsendi määra, nii et, et kõik see ühtekokku viib selleni, et tegemist on poliitikaga, mis Ehm, viib rangema finantsjuhtimiseni ja arvestab makroökonoomilisi tingimusi e, on olemas reserv, alguses, programmeerimisperioodi alguses on see viie protsendi ehm, määraga ja tegemist on e, sellise reserviga, mis on konkreetse maa tingimusi arvestav, seotud konkreetse maaga ning eh, siis programmeerimisperioodi teisel poolel on seda võimalik ära kasutada. me tahaksime sisse viia ka eh, sellise fokusseerituse tulemuslikkusele. meie tahaksime, et oleks eh, võimalus panda paika juba algusest peale, e, milline on siis see lõpptulemus, näiteks ütleme õpetajate koolitamine e, teatud e, programmi juures, kui see on tehtud edukalt, siis tulevad ka rahad ning see on seotud ka lihtsustamisega. kui me Eh, suudame juba eh, eks ante orienteerida, orienteerida tulemuslikul, tulemuslikkusele, siis eh, me ei pea enam kõike auditeerima, vaid me vaatame, kas tulemus saavutati või mitte. see on üks võimalus, kuidas kõiki lihtsustada see eh, võimaldab luua organisatsioonilisi reegleid, ühiseid tegevuskavu ning niimoodi me aitame kaasa eh, lihtsustamisele kõikidel tasemetel. see lihtsustab eh, tööd meie organisatsioonides kui ka liikmesriigis ning kui me saavutame tulemusi, siis on võimalik, siis on lihtsam eh, kõike mõõta ja väheneb auditeerimiskoormus. Eh, ka lõppkasusaajatele on selline mm, väiksem koormus ning kõik võidavad lihtsustamisest kõikidel tasemetel. see partnerlus, millele ma viitasin, on eh, kohustus Eh, kõikidel tasemetel ja kõikides eh, programmi astmetes. selleks, et asi toimiks, eh, peab meil olema paika pandud käitumistava, hea käitumistava see on vajalik mitte ainult liikmesriikidele, et neid kõiki võrdselt koheldaks, vaid see on vaja ka selleks, et see partnerlus, lähenemine äh, oleks raamistikuks ka komisjonil, et me tõepoolest töötame koos, et me töötame koos ühise programmeerimise vallas ja et me eh, ka kõiki eh, tulemusi ühtselt mõistame, nii et, et see käitumiskoodeks on hädavajalik. Eh, seda on vaja selleks, et üles ehitada võimekust ja kui ma töötasin arengumaadega, siis ma nägin, kuivõrd oluline on pädevuse ja võimekuse loomine, aga see on oluline ka meie jaoks, sellepärast et näiteks inimesed ehm, liiguvad ametkohtade vahel. nii et eh, kui meil on olemas võimekus, siis me kasutame raha paremini sest Eh, tegelikult eh, on olemas meil ka selliseid liikmesriike, kes kasutasid ära ainult eh, tühise osa näiteks, näiteks neli protsenti sellest rahast, mis nendele kahe tuhande seitsmendal aastal ette nähti. praegu on juba aastal kaks tuhat üksteist ja ainult neli protsenti on mõnel kasutatud. programmeerimisperiood lõpeb aastal kaks tuhat kolmteist niimoodi, et see näitab kõik, et sellist võimekuse loomist, pädevuse loomist on väga vaja toetada kõikide projektide puhul. ja nüüd siis vaataksime eh, eh, lühidalt eh, sotsiaalfondi, mida selles puhas osas on ette nähtud. me oleme siin välja toonud kaheksateist investeerimisprioriteeti, mis on jagatud nelja temaatilise eesmärgi vahel ma ei hakka neid nüüd siin täpsemalt lahti rääkima, sellepärast et need on kõik kirja pandud, aga kui te vaatate põhi neid eesmärke, siis on vaja edendada tööhõivet, toetada eh, tööjõu liikuvust, on vaja eh, suurendada sotsiaalset hõlmatust, võidelda vaesuse vastu, eh, investeerida haridusse, eluaegsesse õppimisse, on vaja suurendada ka institutsionaalseid eh, ja halduslikke, halduslikku võimekust. Eh, seda kõike on vaja selleks, et tööstada tööhõivet, et meil oleks tegemist kestliku majandusega. Eh, need on, kõik need eesmärgid on omavahel seotud. järgmisel slaidil mm, te näete millised on siis need eesmärgid, mis seovad EFS-i e selliste lipulaeva algatustega. nii et, et kõik meie ettepanekud on seesmiselt omavahel seotud, seotud ka järgmise slaidiga. see puudutab puudutab just Euroopa kahe tuhande kahekümnenda strateegia rakendust. ESF e peab aitama kaasa ka teiste temaatiliste eesmärkide saavutamisele, e, see peab olema jälgitav ning on siis maade kaupa näha, kuidas raha on kasutatud just suuralgatuste elluviimiseks. E, kui me vaatame temaatilist kontsentratsiooni, siis vastutus Äh, või siis äh, äh, nelja investeerimisprioriteedi peale peaks kuluma ära kuuskümmend protsenti tegevuseelarvest see ja seda tehakse eh, vähem arenenud regioonides, aga rohkem arenenud regioonides on see kaheksakümmend protsenti, see tähendab seda, et mida arenenum regioon on, seda eh, rohkem nad peavad pingutama. Nendel on eh, tõsisemad eesmärgid. Nad peavad tegutsema fokusseeritult. ja nende fookus peab olema Eh, väga selge, selgem kui vähem arenenud regioonides ma ei hakka praegu väga palju rääkima eh, soolisest võrdõiguslikkusest, aga see on hõlmatud. see on niisugune üldine eesmärk, et me peame eh, võrdse meeste-naiste kohtlemise süva laiendama kõikidesse tegevustesse. nii et, et ta on sinna sisse kirjutatud nii üldisel tasemel kui ka konkreetsete ehm, ülesannete puhul. Te leiate selle kõik sealt. ISF peab toetama ka riigiülest koostööd. ta peab eh, mängima oma rolli eh, territoriaalse lähenemise puhul ta peab eh, aitama kaasa territoriaalsete tööhõivepaktide puhul, näiteks eh, tööhõive initsiatiivide puhul, see peab eh, edendama sotsiaalset innovatsiooni, nii et me ei, ei kasuta seda mitte ainult nii et, et ESF-i saab kasutada finantsinstrumendiga, instrumendina näiteks riskijagamisskeemide puhul ja nii edasi ISF-i saab kasutada ka finantsuuenduse puhul. see on tõesti üks innovatiivne element, aga eh, teatud määral ISF-i saab selleks eh, eesmärgiks ära kasutada. näiteks me võiksime siin eh, öelda, et mõelge mikrofinantseerimisele näiteks kõne alla tuleksid ka näiteks teatud stipendiumid ja need kõik sobivad üheskoos väga hästi kokku. Nende ettepanekutega oleme me püüdnud mitte ainult laiendada ISF-i eh, laiendada seda praegusest kujust millekski enamaks, vaid me tahame sellega tuua kaasa rohkem eh, koostööd, eh, rohkem eh, lihtsustamist et tingimused oleksid juba eelnevalt paika pandud ja nii edasi, ma ei taha üldse öelda, et see kõik eh, muutub lihtsaks, aga me ei pääse sellest, meil on vaja niisugust pädevuste eh, tugevdamist. ning eh, see on äärmiselt oluline. ja kui nüüd teile sobib, siis ma piirduksin selle ehm, selle sissejuhatusega, aitäh, et te mind ära kuulasite. suur aitäh, me näeme kui olulised on horisontaalsed õigusaktid millealase tööga peab olema väga otseselt seotud ka meie komisjon. loomulikult on see teema mulle tuttav, aga ikkagi äh, siin on väga oluline ka õigusliku aluse aspekt äh, sotsiaalfondi osas meie raportöör horisontaalsete ettepanekute osas, härra Kosa ei ole küll siin, proua Moran, kes on meie raportöör sotsiaalfondi küsimuses, on seega meie esimeseks sõnavõtjaks ja siis on sõna proua Turunelil. proua Moran, palun. suur tänu, proua esimees, suur aitäh, härra peadirektor suur tänu väga täpse ja selge ülevaate eest selle kohta, millises olukorras on meie Euroopa Liidu fondid. loomulikult oleks mulle ka mõningad küsimused ja paar märkust. arvestades seda tööd, millega tegime algust, eriti just eelmisel nädalal kui alustasime arutelu meie töörühmas ka Euroopa Liidu ametiühingutega. esiteks jääb üle mul vaid rõõmustada selle üle, et ollakse valmis panema paika protsendimäär ühtekuuluvusfondide tarvis, mis sõltub siis otseselt Sotsiaalfondist. kakskümmend viis protsenti, see on juba väga heaks tagatiseks, aga ma arvan, et saaksime teha rohkemgi sest et meil oli ju üle neljakümne protsendi sotsiaalfondi kasutada, nii et tegemist on ikkagi suhteliselt äh, väikese järeleandmisega võrreldes sellega, millest me kõigest ilma oleme jäänud, eriti praeguses kriisi kontekstis ning töötuse kontekstis. kõikides äh, liikmesriikides ju näeme äh, täpselt sama ja ma arvan, et selles teemas oleksime võinud olla ambitsioonikamad, võib-olla ma äh, olen liiga nõudlik, aga vaesuse vastu võitlemise kõige tõhusam meede on ju ikkagi sotsiaalne ja kaasamine ning inimeste toomine tööturule. teine küsimus, millest tahtis, tahtis, tahtsin rääkida, puudutab äh, toiduabiprogrammi enim puudust kannatavatele inimestele me peame selle programmi osas kokku leppima nii poliitiliselt kui ka juriidiliselt. aga kui ma õigesti mäletan, siis me rääkisime siiski kaheksakümne neljast miljardist äh, sotsiaalfondile, milleks kolm, millest kolm miljardit äh, suunatakse Äh, programm, mis suunatakse siis kolm miljardit äh, toiduabiprogrammile inimpuudust kannatavatele inimestele. nii et siin on toimunud selline väike sulandumine ja tahaksin sellekohaseid selgitusi. nüüd kolmas punkt. Äh, ma saan aru, et teie olete võtnud sellise mitmel fondil tugineva lähenemise ja võtan selle teatavaks ja sellel on loomulikult positiivseid aspekte, millele Äh, mida rõhutasite teie, aga sellel on ka negatiivsem külg. nimelt äh, tingimused, mis tuleb täita. loomulikult mina soovin samuti tugevdatud ja väga head majandusvalitsemist ja olen nõus kuueosalise paketi eesmärkidega, ma hääletasin ka selle paketi poolt, aga ei tohiks segamini ajada fonde mille eesmärgiks äh, on äh, territooriumitega tegelemine, mille osas on liikmesriikide äh, tohutu vastutus sotsiaalfondiga, mis peab ikkagi töötama töötajate teenistuses. ja ma olen seda, ma tahaksin teile seda juba praegu öelda, et me arutame seda küsimust siin meie komisjonis, arutame seda ka oma partneritega äh, aga siduda Euroopa Sotsiaalfond nende tingimustega jätab mulje, et äh, me seame veelgi raskemasse olukorda inimesed, kes on niikuinii nii juba raskes olukorras. sotsiaalfondi eesmärgiks on ikkagi inimeste vaesusest väljatoomine ja äh, töö, äh, inimeste töö juurde tagasitoomine, just nende inimeste, kes on sellises olukorras kõige kaugemal. nüüd kui seatakse siin mingi konkreetne tõke, luuakse meede, mis täielikult äh, tühistab igasuguse sellise poliitilise tahte ja mina olen selle vastu, sest see on lihtsalt äh, mulle problemaatiline. Äh, mikrorahastamine ja sarnased teemad, jah, selles osas olen teiega samal lainepikkusel, siin on võimalik olla väga uuenduslik. kuid samas usun, et äh, läbirääkimiste selle lähenemise üle ei tohiks äh, siin kõike liigselt killustada nii territooriumite kui ka fondide osas. me ju oleme näinud mõningatel konverentsidel, kus äh, proua esimehega ka osalesime, et meie eesmärgiks on ju ikkagi saavutada äh, või võid jõuda võimalikult lähedale Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidele ja selleks, et seda saaks teha, peame äh, peab terve Euroopa Liit sellesse panustama. suur aitäh äh, vastuste eest. suur tänu, nüüd on sõna proua Turunenil. Thank you um,. First three good things and then suur tänu, kolm väga head asja ja üks väga paha asi ka. kõigepealt äh, meil on väga meeltmoodi see lihtsustamine ja sihtotstarbeliseks muutmine äh, Äh, Euroopa Sotsiaalfondis. Äh, see meile meeldib väga. ja meile meeldib see, et äh, kõik viiakse kooskõlla kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega, aga mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust, siis kordaksin seda, mida ütles proua Morin Chartier, et nüüd oleme vastu võtnud majandusjuhtimise meetmete kuus paki äh, kus on ka oma sanktsioonid, tegemist on radikaalsete ettepanekutega ja protsükliliste ettepanekutega ja sellega me karistame liikmesriike, kes juba praegu võitlevad võlgade käes ja selles osas me leppisime kokku, aga nüüd, kui me tahame makromajandusliku tingimuslikkuse tuua sisse ka Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi, siis me karistame ka inimesi, kes nende programmidega tegelevad, mitte ainult valitsusi ja neid programme toetatakse inimes-, need programmid toetavad inimesi, kes vajavad haridust, täiendõpet, see on mõeldud vaesematele piirkondadele ja seetõttu aitab ka, aitavad need programmid kaasa ja need fondid kaasa vaesuse väljajuurimisele. sellistesse algatustesse suhtume äärmiselt kriitiliselt, me arvame, et sellised meetmed tekitavad veel suuremaid lõhesid Euroopas ja vaestel ei ole mitte kunagi võimalik majanduslikult ja jällegi jalule saada, leiame, et see on ohtlik ja nii nagu tõenäoliselt teised kolleegidki ütlevad, meie koda sellist ettepanekut küll ei tervita. Äh, Monsieur Serkas. härra Serkas siis proua Harkin ja siis annan uuesti sõna härra peadirektorile, härra Särgas, palun. suur tänu, härra peadirektor, kõikide selgituste eest kas te saate aru hispaania keelest? suur aitäh teile selgituste eest kindlasti teid ei üllata kriitilised noodid, mida kuulete täna pärastlõunal, nagu neid kuulis ka äh, juba volinik, sest et kui te võtate kuulda kodanikke ja ametiühinguid ja inimesi, kes koha peal tööd teevad kui kuulata ära inimesed, kellel on vaja neid fonde, kes on ju töötud inimesed, noored inimesed, ja kõik need inimesed, kes elavad väga rasketes tingimustes, siis ka mõistate, kust tulevad kõik need kriitilised noodid, mida kuulete täna pärastlõunal. aga teie oma selgitustes sellest, nendest aspektidest ei rääkinud Euroopa Liit on praegu väga raskes olukorras. paljud Euroopa Liidu kodanikud elavad traagilistes elutingimustes. ja meie, kes me oleme siin Brüsselis, peaksime ikkagi avama aknad ja kuulama veidi seda, mis mujal räägitakse ja mõtlema, milline peaks olema meie sotsiaalsüsteem eriti puutub see just nimelt fondidesse, ehm, millest räägib Euroopa Komisjon, eriti just Sotsiaalfondi, mille eesmärgiks on ju vähendada ehm, globaliseerumise mõju. Nendel fondidel on juba pikk ajalugu ja nad on suunatud ikkagi töötajatele. ja ei saa siin ehm, vahendeid ja eesmärke segamini ajada ja ei saa inimeste loogikat asendada kuidagi mingisuguse bürokraatliku loogikaga. ja ma tahaksin, et teie and-, annaksite edasi järgmise mõtte volinikule ja nõukogu presidendile, et nimelt meie tahame, et meid kaasataks sellesse töösse, sest et meie mõistame kõige paremini, meie komisjon mõistab kõige paremini seda, mis tegelikult äh, toimub. ei saa lubada seda, et fondid on äh, makromajanduse teenistuses. makromajandus peab olema ikkagi koolitusvajaduste ning töötute vajaduste teenistuses. ja majandusvalitsemine on äh, väga tore, ähm, finantsvalitsemine samuti, midagi ei öelnud ta aga sotsiaalse valitsemise kohta on ju sadu tuhandeid töötuid kes äh, peavad siis nüüd vaatama, kuidas äh, muutused mõjutavad nende elu äh, lihtsalt sellepärast, et valitsus ei suvatsenud lähenemiskriteeriume täita. nüüd Sotsiaalfond loodi juba tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal ja ei saa lubada seda, et nüüd hakatakse torkima seda ainukeste fondi, mis pakub abi nendele inimestele, kes on praegu jäänud kriisi tõttu töötuks. seega, härra peadirektor, makromajanduslikke tingimusi peame me veel arutama ja ma arvan, et kindlasti on Euroopa Parlament selle vastu, sellepärast et selle vastu on ka Euroopa kodanikud nüüd teine aspekt, härra peadirektor mis on siis ka minu viimaseks äh, kommentaariks. meie käime, käisime delegatsiooniga koha peal ja näeme, millistes tingim-, nägime, millistes tingimustes äh, elavad töötud ja kuidas hallatakse Sotsiaalfondi Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi. härra peadirektor, palun andke edasi järgmine sõnum, selle asemel, et lihtsustada äh, tegevust või lihtsustada siin midagi põlluharijate tarvis, siis äh, saage aru, et te ei tea tegelikult, mis toimub ja te ei lihtsusta näiteks töötutele absoluutselt mitte midagi meile räägiti külaskäigu jooksul, et inimesed kulutavad lausa kaheksakümmend protsenti kõikidest oma äh, pingutustest selleks, et äh, vastata kõikidel Brüsselis seatud tingimustele. nii et äh, kas põllumajanduses ei ole juba piisavalt vahendeid, et miks siis nüüd sellisel, sellistel rasketel aegadel need viimasedki vahendid kasutada ära põllumajandussektoris? ikkagi peaks ju miks siis suunata need vahendid äh, sellele, mis, mida nii ehk naa on täiesti võimatu lihtsustada, ehk siis neid äh, äh, bürokraatlikke etappe võib juhtuda, et kõrged ametnikud ka eksivad ja ka volinikud eksivad ja nüüd just nimelt ongi tegemist sellise juhtumiga. nii et kuulake, võtke kuulda tööhõivekomisjoni, sest et meie asume väga lähedal vabaühendustele, ametiühingutele, inimestele, kes neid probleeme ka ellu rakendavad. Nemad ei mõista seda, mida teevad, teeme meie ja meie ei mõista seda, mida teevad nemad Euh, Madame Harkin. proua Harkin ja siis annan teile sõna selleks, et esimesele küsimuste voorule vastata. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt tehniline küsimus komisjonile. Need ülemineku piirkonnad, lugedes teie dokumenti, vaadates kuidas me hakkame neid piirkondi määratlema, siis leiame seda, et uue kategooria eesmärgiks on lihtsustada nende piirkondade üleminekut, tegemist on varasemate konvergentsi piirkondadega. aga mulle paistab, et teil on jäänud kahe silma vahele see, et on piirkondi, kus skp langeb ja langeb tõsiselt. nii et tegemist on tegelikult Äh, piirkondadega, kus leiab aset taandareng ja praegusel hetkel on alati eeldatud, et äh, piirkonnad äh, suurenevad, kasvavad, arenevad ja meie rahalised vahendid on ette nähtud selle kasvu toetamiseks. aga praegu väga paljude piirkondade skp ja kogu rahvatulu vähenevad. ja nad samas võivad sattuda üleminekupiirkondade hulka, sellepärast et kasutame kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande üheksanda aasta andmeid, mis ei võta päris õigesti arvesse majanduskriisi mõju kahe tuhande kümnendal aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kajastusid need arengud paremini SKP näitajates. kui me väga hoolikalt nii, ei vaata, milliseid andmeid me kasutame, kasutame, võivad, satuvad piirkonnad Äh, üleminekupiirkondade hulka, kes äh, ei sobi sinna ja me lähtume oma lähenemises sellest, et piirkonnad alati kasvavad, aga tegelikult kriisist tulenevalt paljudes piirkondades skp väheneb ja seda peab komisjon arvesse võtma võite vaadata võib-olla üle viite aastate, valitud viite aastate või äh, otsustada mõninga muu mehhanismi kasuks, mis aitab meil majanduskriisi mõju arvesse võtta. vastasel korral ei saa ühtekuuluvuspoliitikat kohaldada nii, nagu me seda sooviksime teha. aga see on ainult selline tehnilisemat laadi märkus, on ka veel mõningaid teisigi kommentaare, nii nagu kui proua Marechatier äh, tahaksin ka mina tuua sisse majanduskuus paki. Äh, mul on oma reservatsioonid, mul oli süda raske, kui vajutasin äh, rohelist poolt hääletusnuppu, aga tegin seda siiski. aga hääletasime paketi üle, mis meie praegust majanduskriisi kindlasti kohe ei lahenda, võib-olla see aitab meil ära hoida sarnast ja sama tõsist kriisi tulevikus aga samamoodi nagu need majandusmeetmed ei lahenda meie praegust majanduskriisi, samasuguste majanduslike, makromajanduslike tingimuste rakendamine Sotsiaalfondi puhul ei äh, aita meil sellest kriisist välja tuua. olen äh, nõus paljude kolleegidega, kes on siin sõna võtnud, te olete läinud liiga kaugele makromajanduslike tingimuslikkusega, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, me teame, et me tahame tagada kooskõla majandusjuhtimise kuuspakiga ja erinevate määrustega ja nii edasi ja nii edasi, aga me peame ennekõike silmas pidama seda, mida me tahame oma fondidega saavutada. ja samuti, mis puudutab sooritust, siis Te ütlesite, kui ma ei eksi, et komisjon võiks programmide haldamise üle võtta. Te ütlesite, et tõsiste puudujääkide korral võib peatada ressursside eraldamise ja kui me vaatame nüüd üldiseid näitajaid töötuse näitajaid, pikaajaliste töötuse näitajaid, need näitajad ei ole sageli liikmesriigi kontrolli all ja olemasoleva kriisi või praeguse kriisi tulemusel võivad need näitajad suureneda. ja ma arvan, et selliste näitajate kasutamisel peame olema väga ettevaatlikud, loomulikult me tahame, et meie fondi vahendeid kasutatakse selleks, et kakskümmend miljonit inimest pääseksid vaesusest ja mm, et äh, heitunute arv tööturul äh, suureneks, äh, seda tahame ära hoida, aga me peame tegema seda ettevaatlikumalt, mis puudutab lihtsustamist, te rääkisite siin eeskirjade ühtlustamisest, ma teen täiesti lühidalt, ma ei tea täpselt, mida see siin tähendab ja lõpetuseks mikrorahastamine. väga paljud riigid, nagu tundub mulle, ei kasuta seda Äh, ja lõpetan sellega, suur tänu. suur aitäh, nüüd on teil ülevaade neljast, äh, nelja fraktsiooni seisukohtadest, mida siis esitasid nende koordinaatorid ja annan teile sõna selleks, et saaksite vastata esimesele sõnavõtuvoorule ja siis võtavad teised sõna, sealhulgas ka meie aseesimees härra Toomas Mann, palun. First... suur tänu. kõigepealt tegemist on komisjoni ettepanekuga tegemist on ametliku ettepanekuga, mille komisjon vastu võttis, mille komisjon koostas. ja see on väga pikkade arutelude tulemus ja nüüd on see esitatud poliitiliste arvamuste esitamiseks. tegemist on ametliku komisjoni ettepanekuga ja nüüd ootab seda ees selgitamine, täpsustamine, läbirääkimised aga äh, katsuksin siis äh, alustada küsimustega algusest ja natuke ikka küsimusi ühendada. kõigepealt, mis puudutab kahtekümne viite protsenti ja selle ambitsioonikust, kas see on piisavalt ambitsioonikas? see on piisavalt ambitsioonikas selles mõttes, et äh, varasemate automaatsed, automaatselt alandamine suurendati, miks seda tehti omal ajal, sellepärast et liikmesriigid otsustasid nii, nad said ise otsustada, kui palju nad soovivad Äh, kulutada erinevate teemavaldkondade peale, liikmesriigid on aastate jooksul otsustanud kulutada vähem äh, sotsiaalvaldkonna äh, peale kui investeeringute peale. sellise otsuse langetasid liikmesriigid Nad oleksid võinud otsustada teistmoodi ja meie arvates nad oleksid pidanud otsustama teistmoodi ja sellepärast oleme me nüüd toonud siia sisse selle kahekümne viie protsendi näitaja. ja jällegi see näitaja on esitatud nüüd poliitikutele poliitilisteks aruteludeks ja kui nõukogu on valmis, siis võib minna ka kaugemale kui kakskümmend, viiskümmend protsenti, kakskümmend viis protsenti Äh, aga komisjon on teinud ettepaneku miinima-, minimaalselt kakskümmend viis protsenti ja nendest rahadest vähemalt kakskümmend protsenti tuleb kasutada sotsiaalseks kaasamiseks. Äh, see on ka äh, märkimisväärne, sellepärast et aluslepingus ja sotsiaalfond seotud tihedalt tööhõivega ja see, et me sotsiaalse kaasamise siia sisse toome, on tõesti äh, väga uus asi ja komisjon arvab, et see on võimalik äh, seostada äh, tööpuudust, äh, tööhõivet ja sotsiaalset kaasamist ja selleks oleme ette näinud kakskümmend protsenti. loodame, et seadusandjad selle ka vastu võtavad. mis puudutab Toiduabi Liidu enam kui enampuudust kannatavatele inimestele, siin äh, ei ole komisjoni ettepanekud ainult mitte kolme miljardi kohta, vaid kahe koma viie miljardi kohta. ja siin ootame veel ära poliitilise arutelu tulemuse. erinevates liikmesriikides on äh, seisukohad väga erinevad, on liikmesriike, kes toetavad kahel käel seda toiduabiprogrammi ja see toiduabiprogramm oli üks osa nende äh, võitlusest vaesuse vastu ja nad arvavad, et ja on liikmesriike, kes arvavad, et toimetulekutoetust liikmesriikides tuleb tõsta, nii et inimesed saaksid ise otsustada, kas kasutada seda toiduks, toidule või mõningatele muudele asjadele. tegemist on niisiis ka ideoloogilise aruteludega ja seni aset leidnud läbirääkimiste ja arutelude järel peame otsustama, kuidas edasi minna, mida edasi teha. võib öelda, et me võiksime selle süsteemi sisse tuua kui programmi, mis kuulub Euroopa Sotsiaalfondi tegevusalasse ja liikmesriigid, kes tahavad sellest, seda programmi ellu viia, võivad seda teha ja need liikmesriigid, kes ei soovi seda programmi kasutada, võivad Euroopa Sotsiaalfondi teiste programmide hulgast endale midagi valida see tähendaks, et tegemist on äh, Euroopa Sotsiaalfondi programmiga ja siin me peame kõigepealt äh, uurima õigusliku aluse võimalusi, uurima neid hoolikalt. aga meie meelest oleks selline lahendus mõeldav. liikmete kommentaarid, mis käsitlesid äh, makromajanduslikku tingimuslikkust ma arvan, et me peaksime siinkohal püüdma äh, mõelda sellele, millistel juhtumitel sellist makromajanduslikku tingimuslikkust rakendataks, millised oleksid selle mõjude tagajärjed. nii nagu oma e-, esialgses ettekandes ütlesin, tegemist ei äh, saa, tegemist ei ole äh, mingisuguse sündmusega, mis otse kui taevast liikmesriigile kaela langeks, tegemist on pika protsessi lõpuga, dialoog on enne seda, suhtlus liikmesriigi komisjoni teiste vahel ja selle, see tegemist on endiselt Sotsiaalfondi rahadega, keegi ei blokeeri neid, keegi neid ei võta ära, aga kui Euroopa pool aasta jooksul esitab nõukogu no liikmesriigile soovituse äh, kuulutada äh, rohkem äh, tööhõivele ja noortele ja riik ei ole valmis seda tegema, siis võib tekkida olukord, kus me oleme sunnitud ütlema liikmesriigile, et teie riigis valitseb tohutu tööpuudus noorte hulgas, ähm, te peate mõningad rahalised vahendid ka selle vastu võitlemiseks suunama. esinaine sekkub ja mis puudutab piirkondadest, siis alati piirkonnad ei ole kaasatud sinna, jätkab kõneleja kui me teeme koostööd äh, konkreetsete piirkondadega, siis loomulikult äh, me peame keskenduma piirkondadele, kus see probleem aset leiab, makromajanduslik tingimuslikkus ei tähenda seda, et me võtame raha, blokeerime selle ja jätame selle liigi, ei võimalda selle kasutamist riigi poolt, seda saab kasutada, endiselt saab kasutada sotsiaaleesmärkidel, aga ma arvan, et igal juhul me peaksime analüüsima seda ja lähtuma ennekõike konkreetsetest võimalikest juhtumitest, me võime tuua teile mõningad konkreetsed konkreetsed näited, me oleme pisut kuiva trenni teinud siin Kreeka kallal, praegusel juhul Kreeka puhul makromajanduslik tingimuslikkus sotsiaalfondi puhul ei rakenduks, aga kõik sõltub sellest, kuidas te tahate seda tõlgendada ja kuidas seda ka hakatakse, hakatakse kasutama erinevates tingimustes Äh, nagu ma ütlesin, me, mina eelistaksin seda, et äh, me analüüsime olukorda kõigepealt äh, juhtumipõhiselt ja ei hakka siin umbes võitlema selle meetme kui sellise vastu, aga ma kuulasin väga hu suure huviga teie argumente ja, ja eriti nende argumentide kirglikkust. oleme püüdnud võtta arvesse äh, konkreetseid vajadusi liikmesriikides kriisi tingimustes, kui liikmesriigid on taha-, tahtnud rahasid kasutada teisteks eesmärkideks, kui äh, algselt äh, soovitud, siis me oleme seda ka võimeldanud, aga igal juhul algsete programmide puhul on sageli mandaat nii suur, et liikmesriigid said teha mida iganes nad soovisid tegelikult ja nüüd me tahame nagu Barroso seda ütleb, noorte võimaluse algatust ellu viia ja loomulikult äh, liikmesriigid peavad oma Euroopa Sotsiaalfondi oma osa investeerima ja selleks see on ka võimalik, sellepärast et üks kolm, kolmandik äh, kogu rahast, ähm, mis on saadaval, on ära kasutatud, me võiksime kasutada ülejäänud vahendeid erinevateks algatusteks, aga see sõltub liikmesriikidest, siin on tegemist jagatud juhtimisega ja esmane vastutus lasub liikmesriikidel, meie oleme valmis rakendama erinevaid erakorralisi programme, programme ümber kujundama, aga meil on vaja sõnumit liikmesriigi poolt, et liikmesriik seda soovib. meie oleme alati valmis asuma tegutsema. mis puudutab piirkonda, siis piirkondade puhul tekkis küsimus, et kuidas äh, millistest andmetest lähtuvalt komisjon tegutseb, loomulikult äh, andmeid äh, ajakohastatakse, võttes arvesse viimaseid andmeid, äh, teie konkreetne küsimus puudutas proua Harkin. et me ajakohastame oma andmeid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal veebruaris ja märtsis, võttes arvesse siis kahe tuhande kümnenda aasta andmed ja sellise süsteemi valiku, valik kolme riikide kategooria valik tulenes sellest, et varasem süsteem oli ebaõiglane ja olukord oli, sõltus sellest, et polnud vahet tege-, et et ühe kategooria siseselt rakendati erinevaid, erinevaid meetmeid ja erinevat lähenemist, sõltumata sellest, kas sa liikusid üles või alla suur aitäh, mul on veel kuus sõnavõtjat ja seega on nüüd ka äh, sõnavõtjate nimekiri äh, suletud. proua Kinga Kants, palun. suur tänu, ma näen, et siin on teatud positiivseid arenguid, aga ikkagi on mõned küsimused. räägin lühidalt majanduslikust, äh, majanduslike tingimuste seadmisest, see tegelikult ei sobi meile, nagu teised kolleegidki ütlesid, sest see suurendab meie koormust et me saaksime pakkuda seda tüüpi mm, toetust. aga on veel küsimusi, mis puudutavad e, just nimelt toetusi kõige e, e, haavatavamatele rühmadele, et vältida nende sotsiaalset tõrjutust. kuidas te kavatsete siin Eh, rakendada kõike seda, see on äärmiselt oluline, see on keskse tähtsusega küsimus, kuidasmoodi see ellu viiakse. meil on vaja siin eh, erinevaid lähenemisi, lähenemisi, meil on vaja eh, sellist ähm, arengu tüüpi lähenemist, sellepärast et alguses on kõik asjad väga aeglased, ka tulemused võivad tulla väga aeglaselt ja kui me nüüd ehm, rakendus protsessi ette ei näe, siis tegelikult me üldse mingit tulemust ei näegi. nüüd teine asi, mida ma nimetasin, on siis eh, kompleksprogrammeerimine, eh, sotsiaalfond, teised fondid üheskoos, see on väga positiivne, aga on teatud eh, piirkonnad, just nimelt maapiirkonnad, mis vajavad väga kiiresti abi. ja e, kuidas te näete seda strateegiat, e, kuidas see kõik kokku panna ja teie rääkisite siin tingimuste seadmisest, nagu ma ütlesin, makromajanduslike tingimuste seadmist me ei aktsepteeri, aga muidugi tingimusi on vaja, teised tingimused on väga head. Need tingimused, mis on seotud e, tõrjutusega, diskrimineerimisega ja nii edasi meil on vaja võidelda niisuguste nähtuste vastu nagu diskrimineerimine ja tõrjutus ja kuidasmoodi need tingimused eh, sobivad siia eh, teie arusaamise järgi? härra Toomas Mann ja siis eh, proua Jaslovjetska, palun. Merci, madame la présidente. <clears throat> Also ich fand äh, Herr Generaldirektor Ihre erste Bemerkung gut. suur tänu äh,. nii nagu siin Äh, teie vastasite äh, minu kolleegide kriitikale, ütlesite, et tegemist on komisjoni äh, ettepanekuga, jah, väga tore, aga milline on siis see, see eesmärk, meil võivad ju olla erinevad arusaamad asjadest. Teie mm, ütlesite, et meie ei ole mitte emotsionaalsed, vaid me oleme lihtsalt pühendunud asjadele. Euroopa Sotsiaalfond omab selget eh, Euroopa lisandväärtust, see raha ei lähe ju kusagile kaduma, ta on suunatud teatud gruppidele ja meie oleme lihtsalt äärmiselt pühendunud, mitte emotsionaalselt, me teame, kui vaja, kui vähe raha on ning me tõepoolest tahame kasutada seda raha selleks, et eh, saavutada tulemusi, see on minu eh, kommentaar alguses siin eh, öeldi, üks mu kolleeg ütles, et eh, tehke lahti uksed, tehke lahti aknad, kuulake, mida ütlevad inimesed. aga mis tegelikult kohtadel juhtub? seda on vaja vaadata. mõned inimesed ütlevad, et eh, sellest ei piisa, teised ütlevad, et rahale juurdepääs on äärmiselt raske. meil on vaja erinevaid vaateid ja Eh, meil on vaja ka selget vastust, mikspärast inimesed raha tahavad. Eh, me peame, meie peame, teie peate jõudma nende sihtrühmadeni, tegemist on noortega, eh, tööta jäänud inimestega, siin on vaja täpsustada, kellest on juttu ja siin räägitakse sellest kuuemeetmelisest paketist. siin inimesed on selle vastu ja see on eh, ka täiesti selge, aga teie eh, ütlesite, et eh, me ei saa olla valitsuste, me ei saa olla valitsuste pantvangis, no mis siis teha, valitsustest lahti saada või? aga valitsusi on võimalik sundida tegutsema. mõned valitsused ütlesid, et meie Eh, paneme, me külmutame eelarve eh, ja eh, tegelikult eelarvet on võimalik külmutada, et vaadata, et tõepoolest oleks tehtud hästi suunatud, et oleks tegu hästi suunatud investeeringutega. Euroopa Sotsiaalne, Sotsiaalfond, kas võiks siis vähemalt jätta alles selle nime, sest komisjonis on saanud teie selliseks põhiliseks hüüdlauseks elukest-, elukeskne õpe. aga tegelikult ma arvan, et kõikidest muudest asjadest ei saa lahti öelda, sest tõepoolest elu, elukestev õpe on väga oluline, nad saavad aru, mida see tähendab ja see nimi vähemalt tuleb alles jätta. ja nüüd Eh, rahade kasutamine. Eh, teie ütlesite, et eh, sotsiaalfondi saab kasutada ka põllumajanduspiirkondades, aga võib-olla meil oleks ikkagi vaja niisugust lähendamist, mis on suunatud sihtrühmadele ja siin ei ole tegemist emotsionaalse aruteluga, vaid siin on väga pühendunud inimestega, kes tahavad saada tulemusi proua Jaslovetska ja siis proua Steinruck, palun. suur tänu, proua esimees, lugupeetud härra peadirektor. mulle meeldib väga see kaasaegsem mudel, mille kohaselt kasutada Euroopa Sotsiaalfondi pärast aastat kaks tuhat kolmteist, kuid siiski nagu minu kolleegid juba ka on välja toonud, on ka minul mitmeid märkusi Nad on rääkinud arvamustest, millega ka mina olen nõus. tahaksin teil rääkida veidi laiemalt, et tegemist on ju kriisiolukorraga, me peame kiiresti reageerima muutustele, eriti just muutustele, mis leiavad aset tööturul. Te rääkisite mitmel fondil põhinevast lähenemisest. minu küsimus oleks siis järgmine, kas hakatakse kuidagi konkreetselt neid fond või hakatakse vahendeid konkreetselt fondide vahel jagama, ehk siis kakskümmend viis protsenti äh, läheb äh, ühte fondi ja siis äh, ülejäänud näiteks regionaalarengu fondi ja teistesse fondidesse nii et kas siis need fondid pannakse lõppkokkuvõttes kokku? kas selle jaotuse käigus võetakse arvesse ka konkreetseid sihtrühmi? kas te analüüsite ka selliseid olukordi, Äh, kui näiteks leiavad aset äh, suured muutused ühes konkreetses piirkonnas ja kui äh, selle rahastamise tõhusus väheneb. ja kas siis on plaanis rahastamist kuidagi muuta? rääkisite ka reservidest, millistel põhimõtetel seda, neid siis luuakse, kas tuginedes liikmesriigi põhimõtetel või Euroopa Komisjoni loodud reeglitel ja kas liikmesriik kas liikmesriigid peavad lihtsalt nõus olema Euroopa Komisjoni öelduga? ja milles seisneks siis see finantsalane raamistik, kas pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat osutub hoopis raskemaks kasutada vahendeid nende noorte inimeste toetamiseks, kes tahavad luua omaenda ettevõtte? nii et kas te olete sellist võimast kaalunud? ja lõpetuseks te äh, saate ju aru, et me oleme väga pühendunud Euroopa Sotsiaalfondile ja kõikidele sotsiaalküsimustele ja seega peame me osalema ka nende probleemide lahendamisel. Äh, suur tänu minu küsimus on seotud just äh, ka eelneva sõnavõtja öelduga. väga raske on mõista, millised need rahalised vahendid siis on ja kuidas neid kasutatakse, kas võiksite tuua meile konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas äh, sotsiaalfondi kasutatakse, võib-olla kui me seda mõistetaksime, siis oleksid meie seisukohad üksteisele lähemal proua Telli, suur tänu, proua esimees. sotsiaalfond peab kohanema erinevate tekkivate probleemidega ja ka eh, regionaalsete eripäradega. loomulikult eh, sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi vaheline üksteist täiendavus on väga hea ja näiteks ka integreeritud linnapiirkonnades, linnapiirkonda su-, suunatud programmi raames ju äh, rahastatakse just või, või arvestatakse just nimelt konkreetsete eripäradega, näiteks äh, romade eripäradega. aga mida on teil plaanis teha kodutute osas? nüüd teiseks, koolist välja langemise vastu võitlemine sotsiaalfondi osana, jah, see on hea mõte, sest et äh, tänapäeval ju me teame, et kvalifikatsioonita inimesed, nad on ohus või selles mõttes, et nad võivad langeda nii vaesusesse ja jääda ka ilma töötuseta. nüüd kümme protsenti, siin oli selline arv, aga siiski täpsusest jääb puudu, minu arvates peab komisjon ikkagi täiesti teistmoodi vaesusest rääkima sest et tegelikult hetkel on olukord selline, et kui inimesel on töö, siis ei tähenda, et ta ei ela äh, vaesuses. kui me tahame võidelda vaesuse vastu, siis peab rääkima ka vaestest töötajatest. Nemad moodustavad ju hetkel äh, töötajatest Euroopas kaheksa protsenti. ja nüüd siin on üks väga äh, levinud sõna, nimelt Äh, sotsiaalne innovatsioon. kõik sellest äh, räägivad, aga mina ei tea, mis asi see on, mida komisjon selle all mõistab. ma arvan, et äh, loodan, et see tähendab, et me ikkagi tegutseme sotsiaalmajanduse teenistuses. aga mis asi see sotsiaalne innovatsioon on? loomulikult see, et me kasutame Sotsiaalfondi vahendeid selleks, et äh, suurendada sotsiaalset kaasatust, äh, siis see on täiesti iseenesestmõistetavaks eeltingimuseks, aga praegu on ju ka lisatingimused, näiteks äh, inimestel on kas vaimse või füüsilise tervisega probleeme, neil on ka perekondlikud kohustused. nii et ma tahaksin ikkagi rohkem täpsust ja ka konkreetseid meetmeid, aitäh! suur aitäh, härra peadirektor te ilmselt ka teadsite seda juba ette, et meie oleme väga aktiivsed selles valdkonnas. tahaksin äh, öelda siin seda, et äh, ma ei saa aru, et siin, miks siin saalis on vaid kolmteist parlamendisaadikut, tegemist on väga olulise aruteluga. ma tean, et me juba volinikuga rääkisime, aga see ei ole mingisuguseks vabanduseks ja ma loodan, et Äh, koordinaatorid ja teised, kes siin saalis on, ikkagi oma äh, tööd teeksid, sest et muidu ei ole ju mingit kasu sellest, et meil on siin tööhõive sotsiaalküsimuste komisjon. sellel ei ole mingisugust mõtet, kui me ei ole absoluutselt pühendunud sellele teemale. ja kui me korraldame neid arutelusid äh, siin lihtsalt niimoodi bürokraatlikult, et are-, arutavad asju eksperdid omavahel, siis see ei ole mingisugune siis me ei tee ju üldse poliitikat ja härra peadirektor, te vast mõistate meid, meid, et see kommentaar ei olnud suunatud teile. nüüd omalt poolt tahaksin tulla välja paari märkusega. ma kardan, et äh, selle makromajandusliku tingimuslikkuse taga peitub veel terve eraldi maailm Te kasutate nii-öelda äh, Thatcheri meetodit. nimelt keskendugem siin ainult ühele aspektile, selleks et terve rida muid asju lihtsalt libedasti läbi läheks nüüd see teema, millele eh, tahate teie, et me keskenduksime, selle kohta tahaksime ka paari asja öelda. ja eh, see aspekt teeb selle ettepaneku täiesti vastuvõetamatuks ja ma loodan, et eh, siin parlamendis ka me mobiliseerume selle vastu. nüüd siis räägite sellest, et te peate läbima uuringu selle kohta, et kuidas see praktikas tööle hakkab, miks te siis seda enne ettepanekuga välja tegemist, välja tulemist ei teinud? majandusvalitsemispaketi osas, mille poolt ma ei hääletanud, nagu te teate, teised seda küll tegid. ja siin räägitakse nüüd maksetest Eurotsooni riikidele ja siis eraldi mingisugused maksed riikidele, kes Eurotsoonis ei ole. see tähendab juba, et meil on siin mingisugune topeltstrateegia, aga kui te kasutate ühtekuul- või struktuurifonde nii-öelda kriitilise massina, siis te ju loote äh, toodud võimalused äh, liikmesriikide vahelise ebavõrdsuse äh, tekkimiseks. nii et võtate aluseks mingisuguse riikide, võtate aluseks põhimõtted, mis tegelikult ei näita seda, kas ühel või teisel riigil on konkreetselt neid vahendeid vaja või mitte. võib-olla ma lähenen asjadele liiga rangelt, aga ma ei saa sellest lihtsalt aru nüüd osaliselt te juba reageerisite minu argumentidele. isegi kui sotsiaalfond paljudes riikides ja ka minu äh, kodumaal on ähm, midagi, mida juhib ikkagi keskvalitsus, siis tegelikult seda hallatakse äh, ikkagi piirkonniti, tegemist on äh, ikkagi regionaalse poliitikaga, isegi nii tsentraliseeritud riigis nagu minu kodumaal nii et ärgem siis nüüd, ärge siis nüüd öelge, et äh, pannakse sa- või karistatakse regioone selle eest, kuidas on käitunud äh, keskvalitsus. nüüd te ütlesite, et eesmärk on heidutav. aga jäägem siiski veidi järjepidevaks. stabiilsus ja kasvupakt vaadati just läbi sellepärast, et sanktsioonid, mis seal sees olid, olid ebatõhusad, sest et neil oli vaid heidutav mõju. heidutav mõju oli seal sees ja nüüd siis muudeti seda ja tehti midagi täiesti korralikku, nimelt siis automaatsete karistustega süsteem. nüüd struktuurifondide osas aga öeldakse, et ärge muretsege, tegemist on lihtsalt heidutava mõjuga nii et otsustage siis nüüd ära, et kas see heidutamine on hea või ei ole. ma tean, et te oleksite pidanud olema väga loominguline eh, selleks, et seda teha, aga ikkagi nüüd eh, riigid, kes ei suuda eh, kinni pidada eelarve puudujäägi ja teistest eesmärkides, siis tegelikult on tõhusamaid meetmeid, mis võivad olla, miks mitte ka äh, protsüklilised, äh, aga minu arvates te lihtsalt ei mõelnud piisavalt järele eri tüüpi meetmete üle, näiteks äh, kohustuslikud meetmed, miks mitte maksude suurendamine, näiteks ka käibemaksu suurendame, kuigi põhimõtteliselt mina seda ei toetaks, sest et see on sotsiaalselt ebaõiglane kahekümne esimesel juulil, kui riigivalitsusjuhid kiitsid heaks teise päästepaketi Kreekale, siis otsustati anda väike hingamisvõimalus sellele riigile, et siis luua, kasutada tõhusamalt ka struktuurifonde. nüüd, et struktuurifonde kasutatakse selleks, et aidata riiki, kes on täielikus ummikseisus, siis sellest äh, just nimelt äh, räägiti, see oli täiesti üks kaalutav võimalus ja nüüd paar kuud hiljem öeldakse, et just nimelt see, nende riikide tegevuse pärast öö, äh, vähendame struktuurifonde. struktuurifondid kujutavad endast ikkagi väga väärtuslikku vahendit Euroopa Liidu tarvis. ma lõpuks siis sain aru, kuidas ka asjad kohapeal käivad ja olen seal tähendanud kahte asja, kõik kurdavad ja need fondid on, see on nii keeruline, siin on vaja veel kaasrahastamist ja, ja kõik see on ühesõnaga mingi toodud arusaamatu, aga kui inimesed nüüd ausamalt räägivad, siis nad ütlevad, et äh, haldamise osas on siin tegemist ikkagi õppeprotsessiga, mis äh, näitab, et Euroopa Liit võib olla midagi väga äh, positiivset ja selles ongi äh, selle väärtus. nüüd ühel hetkel, kui kogu aeg lapsele vastu sõrmi lüüa, siis ta ühel hetkel, temast saab lihtsalt autist ja ta ei kuulagi teid enam. nii et pigem siis ikka präänikuga ja mitte piitsaga nii et mõelge siis struktuurifondide osas ikkagi rohkem seda, et me peaksime abistama inimestel äh, struktuurifondide haldamist, et äh, pakutakse äh, administratiivset abi, nii võidaksid sellest olukorrast kõik. aga mitte nii, et Euroopa Parlament peab nüüd kõik oma jõud koondama selleks, et teie ettepanekud panekust võtta välja see üks aspekt ja ma vabandan, et ma räägin äh, Äh, veidi pikalt, aga harva võtan ma siin komisjonis sõna nii detailselt, aga teinekord äh, tuleb ka kasutada ära esimehe eeliseid. nii et siis äh, lõpetuseks veel, kõik ju teavad, millistes tingimustes tegelikult pandi see öö, makromajanduslik tingimuslikkus liikus siia ettepanekusse sisse Barroso tegi kõne olukorrast riigis ja öö, ilma, et oleks üldse nõu öö, pidanud volinike kolle-, volinikega ja minu arvates siis nüüd, et pärast sellist kõnet pannakse see siia ettepanekusse sisse, see ei ole nüüd küll mingisugune põhjendatud Euroopa Liidu vahendite kasutamine. proua Moran, te saite juba väga palju sõna, küll te saate sõna ka teisest teemast tahaksin lihtsalt äh, siit viisteist sekundit, et äh, täpsustada neid küsimusi, mille teie esitasite ja küllap see äh, rahuldab teid väga. tahtsin esitada küsimuse reservi kohta, jällegi pedagoogiline aspekt. kas te ei karda, et nüüd seatakse eesmärgid väga madalamale, madalale regioonides Äh, tulemuslikkuse osas äh, äkki siis seatakse sellised eesmärgid, mida on väga lihtne saavutada või äh, mil, milleni väga lihtne jõuda, selle asemel, et seada paika midagi väga euroopalikku. nüüd, et aega jääks, siis annan sõna härra peadirektorile. ma ei ole päris veendunud, kas ma nüüd väljendun selgelt, eriti olles ära kuulanud teie sõnavõtuga, eks ma katsun. Fund, uh, from alustaksime Euroopa Sotsiaalfondist siis algusest peale. meil on olemas aastatepikkune kogemus ja nii nagu me praegu näeme, asjad ei toimi alati kõige paremal moel liikmesriikide jaoks ja piirkondade jaoks. tavaliselt eh, programmid pannakse paika suhteliselt hilja mõne, mõnikord on programmid teatud määral kunstlikud ja nii nagu praegu on kriis, aga kui hakata liikmesriikidega rääkima, et kas te ei peaks oma eh, prioriteete paremini fokusseerima, siis öeldakse, et aga meil on programm olemas ja viime programmi ellu. et me ei hakka seda programmi kohandama, seda ei ole lihtne teha. me aitame liikmesriike niimoodi, et me läheme eh, kohale, räägime nendega, suuname neid minema teatud suunas, aga alati ei ole see kerge. Eh, minu meeskonnas inimesed kulutavad suure osa oma tööajast selleks, et nad käivad piirkondades, räägivad inimestega ja suunavad neid teatud suunas minema, see tähendab ka finantshaldust Eh, meie oleme kokku leppinud ka tänu teie tegevusele, et meie veamäär ei tohi olla rohkem kui kaks protsenti ja see on tegelikult päris drakooniline, kui me eh, vaatame, kui palju eh, me tegelikult ette võtame, aga praegu, kui me kasutame sellist eelnevate tingimuste seadmist, siis me saame eh, eh, katkestada maksed. maksete katkestamine on võimalik ainult kuue eh, kuu ulatuses ja kui siis ikkagi selgust ei saada, kuidas asjad käivad, siis lihtsalt programmid peatatakse, aga see on kõik tohutu aja raiskamine. praegusel hetkel me juba praegu tegeleme tingimustega, me ei ütle, et me ei usalda liikmesriike, vaid me saadame kohale missiooni, me räägime liikmesriikidega, me püüame aru saada, mis viltu on läinud, mikspärast miski asi ei toimi, me anname tehnilist abi. juba praegu kõik toimub niimoodi ja siis kontrollikoda Eh, on kiitnud meid sellest, et me oleme eh, eh, programme peatanud, sellepärast et muidu me lihtsalt oleme inimeste abistamiseks mõeldud raha tuulde visanud. aga ma ei taha üldse öelda, et need makromajanduslikud tingimused on paika pandud selleks, et kahjustada lõppkasusaajaid need on eh, ikkagi, abi peab minema sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. praegu esinaine ütles, et kas ei ole tegemist vastuoluga eh, selle karistamise vahel mis puudutab nüüd makromajanduslike tingimuste sisseviimist teksti, siis need ei ole praegusel hetkel automaatsed, alati tuleb langetada otsus, eh, selle otsuse langetab nõukogu, et vaja on auditeerida olukorda, enne kui saab minna edasi järgmise astme juurde, need toimuvad konsultatsioonid. aga eh, ma ei taha üldse öelda, et eh, me hakkame käituma Thatcheri moel, et me leiame poliitilistele eh, muredele ainult ühe lahenduse, me ikkagi tahame olla eh, jätku järjekindlad, me ei taha absoluutselt üldse lõppe kasusaajaid karistada, vaid me tahame, et programmeerimine eh, toimuks paremini, et maad tõuseksid jalgade, jalgale, jalgadele ja tegelikult on kõik maad saanud päris palju raha tehniliseks abiks aga mõned maad neid lihtsalt ei kasuta ära. aga eh, on olemas ka sellised programmimaad, eh, kes eh, saavad programmi järgi abi, nende jaoks on kakssada nelikümmend miljonit eurot selleks, et parandada oma tehnilist tehnilist valmisolekut, oma pädevust ja nad ei kasuta seda raha ära nii et, et kui raha on olemas, siis liikmesriigid peavad ka näitama üles tahet eh, raha ära kasutada, aga nüüd siis veel muud küsimused. kõigepealt eh, lihtsustamisest rääkides ma unustasin teile ära, et EKONi eh, komisjonis räägiti sellest, kuidas lihtsustamine saab toimuda tänu sellele, et erinevates eh, määrustes räägitakse samast asjast erinevate sõnadega ja kui see ära lõpeb, siis kõik läheb tunduvalt lihtsamaks, nii et, et teema on üks, aga eh, sellest räägitakse teisiti, näiteks me võtame sotsiaalfondi, eh, me räägime samadest asjadest teiste fondide puhul ja nüüd me otsustame, et et eh, selle integreeritud programmeerimise puhul eh, me hakkame ka kõiki eh, tugiteenuseid kompleksselt haldama. nii et rohkem komplekssust tuleb mängu. nüüd nimede küsimus. nii et sotsiaalfond jääb ikkagi sotsiaalfondiks selleks on ka oma põhjust ja eh, on ka eh, põhjus, mikspärast siin eh, volinik Vassiljev viitas Erasmusele, sellepärast et seal on palju asju lihtsustatud, toimib väga hästi Erasmus Mundus ja nii edasi ja elukestev õpe on lihtsalt üks aspekt sellest osast. me ma tõin selle näite lihtsalt selleks, et näidata, kuidas me ühtlustame asju, et tõepoolest oleks võimalik olemasolevat raha kõige paremal moel äh, ära kasutada. et ühte raha saab kasutada ühe asja jaoks, teist asja teise jaoks. siis küsiti, kas sotsiaalfond peaks tegelema ka põllumajanduse küsimustega, oli niisugune programm, mis tähendas vaestele toit, mille pealkiri oli Toit vaestele. ja selle asjaga mindi kohtusse, kohus langetas otsus, otsuse. paljud liikmesriigid e, kasutasid seda programmi miljonite inimeste jaoks, aga ei toimunud jätkutegevust ja võib-olla neid inimesi ei ole enam vaja niimoodi aidata. komisjon tegi ettepaneku, et tegelikult me saaksime aidata inimesi sotsiaalfondi kaudu. seda me peame veel arutama, sest see oleks tegelikult mõistlikum lahendus. niisugune on siis ajalooline taust sellele teemale. tahaksin reageerida ka eh, kiiresti muutustele tööturul. tööturul tõepoolest saaks reageerida kiiremini, eh, teha seda tunduvalt kiiremini, kui praegu on tehtud. me oleme olnud selles vallas eh, kont-, kontaktis liikmesriikidega ja eh, ma arvan, et Eh, et meie ettepanek ei tee raskemaks liikmesriikidel kiiremini reageerida muutustele tööturul, just vastupidi. praegusel hetkel eh, kaldutakse koostama kriisiprogramme, aga tegemist peaks olema üleüldiselt terve masin värgi, masinavärgiga, mis pikaajaliselt toimub, toimib. nüüd reservidest reservid pannakse paika eh, liikmesriigi tasemel, see on kirjutatud liikmesriigi programmi ja reserve hakatakse kasutama eh, sel, eh, sel määral, kuivõrd liikmesriigid on oma programmi ellu viinud, nii et, et programmide suurem elluviimine on siis äh, Äh, on siis äh, selleks äh, päästikuks, mis võimaldab reservide kasutusele võtmist. ja nüüd siis ähm, sotsiaalne innovatsioon, mulle öeldakse, et mul on vähe aega, sellepärast ma püüan teha kiiresti. Need öö, tegemist on niisuguste inimeste kategooriatega, keda öö, on võimalik aidata sotsiaalfondi kaudu, mitte miski ei takista liikmesriikidel koostamaks nende jaoks programme. me võime kasutada äh, otsese haldusprogramme, praegu on meil selline olemas, selle nimi on Progress. Äh, niimoodi me saame äh, viia läbi eksperimente, vaadata, millised meetodid eh, töötavad, millised mitte. kõik liikmesriigid võivad täiesti vabalt tulla välja erinevate programmidega. me, niimoodi me saame käsitleda ka noorte tööpuudust eh, ja me saame niimoodi tegutseda erinevates sektorites. ja nagu ma ütlesin, kaks kolmandikku rahast tuleb ära kulutada sotsiaalse innovatsiooni juurde tuleme me tagasi hiljem, ma arvan, aga ma ei tea, kas te tahate, et ma veel ambrasuurile viskaksin ja midagi kaitseksin või eh, te hakkate praegu juba kahureid eh, sättima järgmiseks eh, koosolekuks paika? nagu ma ütlesin, siis ma usun pigem präänikusse kui piitsa nii et ma loodan, et meie arutelud on ikkagi viljakad, aga meil on siin veel üks päevakorrapunkt ja ma tahaksin, et me saaksime sellele ka vajalikku aega pühendada. nii et palun tutvustage siis lühidalt uut sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogrammi ja võib-olla vastab see ka proua Deli küsimusele juba ette. härra peadirektor, annan teile sõna, palun. Well, uh, as you may all know, we have at the moment uh, a program uh, that is nagu te teate, meil on praegu programm, mille nimi on Progress. tegemist on suhteliselt väikese instrumendiga, äh, seitsekümmend kuus miljardit. Äh, oleme rääkinud äh, Progressis suurendamisest saja miljoniga koos mikrofinantseerimisprogrammiga, mida ta on toetanud Euroopa Parlament. ja nüüd peame küsima, mida selle programmiga tulevikus teha. kõigepealt on otsustatud, et progressile tuleks teha järelprogramm leiame, et sotsiaalse innovatsiooni edendamine on oluline ja ka sotsiaalse katsetamise, sotsiaalne katsetamine on oluline. ja öö, äh, küsimused, mida te siin esitasite, on öö, äh, oleksid olnud mõistetavad teistelt liikmesriikide esindajatelt kui prantslastelt, prantslastele tõende, tõendamispõhine öö, tõenditepõhine katsetamisest lähtuv äh, sotsiaalne innovatsioon on juba jõus ja äh, me tahame seda, me tahame katsetada uusi arenguid ja, ja tahame neid katsetada erinevates tingimustes erinevates äh, riikides. ja seejärel levitada häid tavasid ja leitud lahendusi. just sellepärast me tahame seda programmi ka ümber nimetada sotsiaalse muutuse ja innovatsiooni programmiks leiame, et selline programmi nimetus kajastab paremini selle programmi sisu. see sisu, selleks sisuks on infovahetus, vastastikune õppimine, dialoog, sotsiaalne katsetamine, tõenditepõhine innovatsioon. me peaksime roh-, arenema andmete kasutamise vallas, samuti sotsiaalse katsetamise vallas, sellepärast et väga palju, paljuski äh, innovatsioon lähtub äh, intuitsioonist äh, ja mitte piisavalt tõenditest, nii et meil oleks vaja siin pisut teist lähenemist. tahaksime seostada seda programmi ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega me peame kõiki asju kooskõlastama ja meie üldised eesmärgid määravad ära meie tegevuse. kakskümmend miljardit, kakskümmend miljonit inimest äh, vaesusest välja, äh, kaasame kõik. kõike seda me ei saa, suuda saavutada ilma innovatsiooni ja eksperimenteerimiseta niisiis äh, me püüame seda projekti teiste meie tegevuse elementidega kooskõlastada. praeguse detsentraliseeritud programmi äh, üks osa on EURES programm, ja see puudutab, äh, nagu te teate, tööhõivet praegusel hetkel aitab see ainult tagada läbipaistvust, levitada informatsiooni täitmata ametikohtade kohta äh, liikmesriikides ning äh, võimaldab oma äh, see elulugu avaldada. tulevikus kavatseme me tegeleda ka mestimisega, mitte et me kavatseme hakata meid Euroopas kellegiga mestima, vaid äh, kavatseme eurosid arendada nii, et me saaksime äh, tööotsijad äh, viia kokku täitmata ametikohtadega. see on hädavajalik, kuivõrd me teame, et Euroopas on praegu kaks miljonit täitmata ametikohta, mõningad nendest ametikohtadest on olnud täitmata juba kuid, väga raske on leida õigete kvalifikatsioonidega isikuid ja samas me teame, et Euroopa tööturul on mobiilsus väga väike ainult, ainult kaks koma kuus protsenti meie tööjõust elab ja töötab teises riigis kui nende päritolu liikmesriik. ja ma arvan, et need andmed näitavad üsnagi selgelt, kui oluline on EURES ja arendamine. EURES-est peab saama tõeline tööriist, abivahend Ähm, mitte ainult läbipaistvust suurendav meede. selleks, et seda eesmärki saavutada, tuleb teha koostööd tööhõive piirkondadega, meil on vaja selleks ka tehnoloogilist arengu, meil on vaja info, kommunikatsioonitehnoloogia arengut, äh, on vaja samuti koostööd tööhõivega tegelevate inimestega, nii et äh, see oleks seotud nende igapäevase tööga ja nii, et tegemist ei ole mitte ainult kuulutuste ja suurte sõnadega, meid ootab ees tõsine töö ja me peame tegema äh, tõsist koostööd ka arenevate riikidega. mis puudutab Eurost, siis sellest rohkem ei räägiks, läheksin edasi ja räägiksin paari sõnaga mikrofinantseerimisest. mikrofinantseerimine määratleti, mikrofinantseerimine tuli meie päevakorda tänu Euroopa Parlamendi ja eriliselt suurele huvile ja nüüd me juba töötame selle kallal asjad on hoogu sisse võtmas, ma pole nõus nendega, kes ütlevad, et areng on liiga aeglane. Äh, ei ole, sellepärast et see sellised, selline areng eeldab eriliste finantsinstitutsioonide ettevalmistamist selleks, et sellist süsteemi äh, paika saada ja sellele hoogu sisse puhuda. süsteem toimib mitmetes liikmesriikides ja, ja paljud ja nende riikide arv juba suureneb. Need sätted võimaldavad meil lahendada konkreetset mikrorahastamisvajaduse, vajaduse probleeme, probleemi näiteks äh, väik-, noorte inimeste ärikrediidi saamise äh, võimalus, kus mikrorahastamisel ja sotsiaalse ettevõtluse äh, võimalusel on oma roll. me tahaksime eelarvevahendeid suurendada selle vahendi osas, aga arvame, et äh, võib kasutada ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, et selle küsimusega tegeleda. juhul, kui tegemist on konkreetse programmi osadega. nii, me püüame siis äh, pilootprojektide käigus välja töötatud metoodikat äh, Äh, veel äh, arendada, sellest lähtuvalt arendada välja uut, uusi meetodeid nii, et äh, ah, kaasata rohkem finantsasutusi. ja Euroopa Sotsiaalfond osaleb ka selles. nii palju siis autonoomsetest eelarveridadest tegemist on eelarveridadega, mis lähtuvad aluslepingust, neile ei ole pööratud suurt tähelepanu. meil on kolm autonoomset sotsiaaldialoogi eelarverida ja sealhulgas ka vaba liikumine, töötajate vaba liikumine, sotsiaalne dialoog ja sotsiaalse olukorra analüüs, see on kõige selgem, teadusuuringud, konverentsid, andmete kogunemine, sotsiaalne dialoog see puudu- ja, ja vaba liikumine on pisut ähmasemad ja väga huvitavad, huvitavad summad on läinud nendesse eelarveridadesse aastate jooksul, nendest eelarveridadest on ellu viidud mitmed vahetused sektorite, erinevates tööhõivesektorites töötajate, tööandjate vahel ja sellega on nendesse sektoritesse on väga palju äh, asjatundjate ekspertinformatsiooni. Äh, nii palju siis sissejuhatavaks tutvustuseks. suur aitäh ja proua Steinruck, palun. suur tänu. suur tänu sissejuhatuse eest. see jättis mulle või see tundus olevat üsna positiivne ka see on positiivne, et meil oleks programm sotsiaalsete muutuste tarvis, aga ei tasuks silmist lasta kvaliteeti, kui siin nii palju erinevaid asju kokku pannakse, sest et tegemist on ju ka spetsifili-, spetsiifiliste programmidega, mis vajavad meie erilist tähelepanu. nii et äh, milline on siis see lisandväärtus, mida teie näete uues sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogrammis? kas seal on ka midagi uut? ja veel üks küsimus. ma tean, tegemist on äh, millegagi, mida töötajad väga tahavad, selle järele on tõeline vajadus, ma ei oska öelda, kas see on nii kõikides eri piirkondades. aga kuidas äh, leiate te tasakaalu Eurese ja muude aspektide vahel ja samuti mikrorahastamine saaksite selgitada neid erinevusi, ühesõnaga ma tahaksin äh, konkreetsemat definitsiooni selle kohta, mis ettepaneku te ikkagi teete. Äh, härra Voulan, palun. Non, j'avais pas euh, particulièrement de choses précises à dire. Je... mul ei ole eriti midagi öelda, ma olin küll variraportöör ma ei saa nendest komisjoni ettepanekutest eh, hetkel eh, küll niimoodi aru, et siin oleks mingisugune suur lisandväärtus. paljud nendest eh, aspektidest on juba Euroopa Parlamendist läbi käinud erinevate direktiivide kujul ja erinevad eelarveread selleks, et suurendada läbipaistvust ja ellurakendatavust loomulikult jah, need mehhanismid võiksid ju olla, miks ka mitte, aga kuna minul on, ma oleksin tahtnud konkreetseid ettepanekuid innovatsiooni nimel läbi nende ettepaneku, läbi nende konkreetsete äh, ideede. nii et eks me siis nüüd ootame, et need ettepanekud meieni jõuavad või siis mõtleme nende üle isekeskis järele, igal juhul olen sellisel äh, ootaval seisukohal proua Moran, palun. suur tänu, nüüd mis puudutab sotsiaalset innovatsiooni ja sellekohaseid meetmeid või vähemasti öö, äh, mehhanisme, jah, siin on töötajate rühmitused, mis äh, võivad olla kasulikud teatud piirkondades, vähendada töötust ja need võiksid olla ka VKE-dele väga kasulikud kas teil on plaanis võib-olla arvestades ka neid äh, ootusi, mida mainis härra Poulan, just nimelt äh, levitada neid äh, tõesti uuenduslikke meetmeid. proua Teli, palun. suur tänu, proua esimees, mina tahaksin teada, et milline roll oleks siin vabaühendustel? nii et see on üks oluline küsimus ja kui ma siin loen neid dokumente, siis on, on asju, millest ma päriselt aru ei saa, näiteks ühelt, ühes kohas on kirjas, et äh, programm Progress on avatud kõigile, nii avalik-õiguslikele kui ka teistele ja muuhulgas ka meedia ma ei saa küll aru, mis meedial sellega pistmist on, siin ei räägita näiteks riiklikest vabaühendustest, ja edasi ka eksperdid mõjuhinnangu ja analüüsi osas ja ma, ma ei saa aru, mida te selle all mõtlete. ja äkki selgitaksite ka, et äh, mida mõistate avalik-õiguslike ning erasektori organisatsioonide all, sest et siin nimekirjas on selliseid organisatsioone, mis minu arvates nendesse kategooriatesse ei kuulu, ma vabandan, et küsimused on veidi tehnilised, aga nii see lihtsalt on ja äkki selgitaksite laiemalt ka äh, rahastamis, kaasrahastamismäära, te ütlesite, et see oli maksimum viisteist protsenti, kas see on siis nii? ja edasi tahaksin ka teada, et kuidas on teil plaanis lihtsustada öö, äh, hinnangute andmist? suur aitäh, kas on veel küsimusi, härra Toomas Mann, palun. suur tänu. Te rääkisite ka Euroopa investeerimis Euroopa Investeerimisfondiga kaashaldamisest teinekord siin on probleemiks see, et on lihtsalt liiga vähe kogemusi, kas võib tekkida mingisugune konflikt või kas EIF võiks siin mõjuda positiivselt? Well, some of the, the questions are rather uh... mõned neist küsimustest olid üsna detailsed, üritan siiski sellest ennast läbi närida. esiteks tahaksin rõhutada seda, et tegemist on põhimõtteliselt olemasoleva laiendamisega, nii et me ei taha siin teha midagi väga radikaalset, meil on vaja programmi, mi-, kus peegelduks see, mida me nii ehk naa juba teeme, aga kus, mis oleks veidi uuenduslikum, kus oleks selline uuenduslik külg, nii et see on siis esimene aspekt, nüüd edasi Äh, milles seisneb sellise kombineerimise väärtus? meie eesmärgiks kõiki neid ettepanekuid välja töötades on ikkagi võimalikult suur ühtlustamine, lihtsustamine. ja võib-olla üks, iga määrus peaks siis panustama sellisesse äh, üldisesse eesmärki, milleks on lihtsustamine, mida oli võimalik siin ühendada, seda me ka ühendasime. ja loomulikult te ise võite alati öelda, et jah, tegemist on lihtsalt trikiga, sest et äh, tegemist on ikkagi eri öö, ähm, aspektidega, aga ikkagi need on ju sees nüüd korraga ühes määruses, nii et nad on ühe terviku osad. mida me oleme teinud siiamaani? Äh, nimelt oleme katsetanud näiteks Euresega, töötasime välja selle võrgustiku, mis, äh, mille eesmärgid on piiratud. nüüd me, meie eesmärgiks on sinna midagi juurde panna. see kõik maksab raha aga me oleme nõu pidanud äh, tööandjatega ja tundub, et nad on sellega rahul, sellepärast et ka nemad on ping, surve all äh, selleks, et äh, inimesed ikkagi tööle tagasi tuua ja põhimõtteliselt neid asutusi ei huvita see, et kas seda tehakse regionaalselt, riiklikult või üle-euroopaliselt, vaid kaks koma kuus protsenti Euroopa Liidu töötajatest elavad mõnes teises äh, liikmesriigis ja meil on samal ajal kaks miljonit äh, töökohta, kuhu ei leita töötajaid. siin võivad tekkida ka raskused, sest et inimestel on ju keeleprobleemid, samuti kultuurilised erinevused, inimesed ei ole valmis nii lihtsasti ühest riigist teise liikuma. nii et siin on tegemist äh, teemadega, millega peame ka konkreetselt tegelema selleks, et asjad edasi liiguksid nii et äh, nii et sellepärast tahame lisada siia ka just nimelt töötajate töökohtade kokkusobitamise aspekti. nüüd väga hea on see, kui on eraldi eelarverida äh, katsetusteks, aga ühel hetkel peab ju eksperimentidest ka midagi järeldama. näiteks äh, mikrorahastamise osas minu arvates on meil metodoloogia välja töötatud, iga alati peab ju ka tagama selle, et äh, metoodika oleks, tugineks ka konkreetsetel reaalsetel faktidel, aga samal ajal peab seda saama kasutada ka äh, laiemalt ja siis oleks seda võimalik kasutada näiteks ESF-i puhul. näiteks võiks ju kasutada Sotsiaalfondi äh, raha selleks, et luua mikrorahastussüsteeme siseriiklikult näiteks ähm, luues ka uuenevaid ähm, krediidisüsteeme, mis oleks suunatud siis äh, väikesele hulga, hulgale inimestele, aga mis tasapisi kasvaksid. sest et kui on selline otsene haldamine, siis ei ole meil võimalik ka midagi kunagi suurendada, sest et äh, ei ole võimalik kohaneda muutustega ühiskonnas, aga seda me just nimelt tahaksimegi teha läbi sotsiaalse innovatsiooni on mitmeid äh, teemasid, millega saaks äh, selles esimeses faasis katsetada. ma ei tahaks sellest küll hetkel detailsemalt rääkida. kõik see, millega me tegeleme, selle otsese äh, haldamise all kajastub ka ettepanekutes, mis on suunatud teatud inimeste kategooriatele näiteks tihtipeale on ju selliseid äh, hankeid, milles saaks vabalt osaleda ka vabaühendused. Te tõite välja terve rea äh, ideid, mida oleks võimalik ellu rakendada, ma ei suutnud neid isegi kirja panna aga kindlasti ei ole asjad nii, et me unustame vabaühendused kuidagi ära. Nemad on ka äh, hangete objektiks. siin on suureks uuenduseks äh, sotsiaalsed eksperimendid, ärge nüüd küsige, et mida me siis täpselt eksperiment, eksperimentidega teha kavatsema, see peab olema, need peavad olema seotud otseselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend programmi juhtalgatustega ja neid saaks kasutada äh, siseriiklikult väga erinevalt. nüüd äh, hindamisest valida õige või kõige parem hinnang on väga oluline. üks asi, mis mulle silma hakkas, on just see, et hinnanguid eriti ei kasutata. Neid tehakse küll väga palju, aga lõppkokkuvõttes nendega ei arvestata poliitika väljatöötamisel ja mõningad neist jäävad ka, mõningad need uurimused jäävad sellisele esoteerilisele öö, tasemele kui me tahame ka seista hea tõesti oma erinevate poliitikavaldkondade eest, siis meil peavad olema ka äh, faktilised ja arvulised andmed, et äh, oma seisukohti toetada ja see tähendab, et peab äh, hinnang või hindamise või uurimuste läbiviimise muutma professionaalsemaks, sest et tihtipeale kirjutatakse neid hinnanguid kokku vaid selleks, et pärast need raamaturiiulisse panna ja see viieteistkümne protsendi küsimus, äh, seda, mida teie väitsite, meie siin küll ei mõelnud, aga et täpset asja selgitada, siis teeksime seda kahepoolselt. lihtsalt, äh, et mitte, et mul midagi teiste eest varjata oleks, vaid et asi selgeks saaks. suur tänu teile, härra peadirektor. vastupidiselt meie tavadele äh, kuna siin kolm inimest soovisid veel sõna, pärast seda, kui teie juba sõna võtsite, tegemist on siin millegagi, mis on minule küll täiesti tundmatu, aga kuna meil on siin veel viis minutit jäänud ja ma ei taha kedagi siin ärritada, nii et ma annan siis kõikidele kolmele inimesele üks, ühe minuti kõneaega proua Sibel, proua Kinga Künts ja härra Bulan, kes juba sõna võttis, nii et kolm minutit küsimusteks, kaks minutit vastamiseks, proua Kinga Künts. ma vabandan, ma ei saanud varem sõna võtta, aga tahaksin kommenteerida midagi, mida te ütlesite mitu korda, te ütlesite, et miski ei takista liikmesriikidel loomast äh, programmi, mis on suunatud kodututele või siis ka kasutada äh, sotsiaalfondi näiteks äh, mikrorahastamise vahendi täiendamiseks. aga probleemiks on see, et äh, lihtsalt huvi äh, liikmesriikide poolt ei ole. ma olen mitu korda küsinud, et kuidas teil on plaanis mõjutada liikmesriike selleks, et nad kasutaksid vahendeid nii, et need tõesti tooksid kasu nendele inimestele, kes on kõige raskemas olukorras, kes elavad sügavas vaesuses ja kes kannatavad kõige enam puudust aga ma ei ole saanud mitte mingisugust vastust. proua Sipel, palun. ma vabandan, et ma varem sõna ei palunud, aga ma lootsin, et ma saan vastuse. aga sattusin järjest enam segadusse ma ei saanud, saa lihtsalt aru, et kuhu me siis selle programmiga nüüd ikkagi omast arust lähme. millised on vahed selle uue programmi ja mikrorahastamise vahel, need erinevused ei ole selged, mul on ka, ka väga konkreetne küsimus. Te rääkisite sellest, et on kaks miljonit vaba töökohta Euroopa Liidus, mida tahetakse täita läbi Eurese. Saksamaal on meil kaks koma seitse miljonit töötut. ja teie räägite kahest miljonist vabast töökohast terves Euroopa Liidus. millised töökohad need siis on? kas me räägime pagaritest ja automehaanikutest või akadeemilistest ametikohtadest, on need täiskohaga töökohad, täisaega töökohad või äh, poole kohaga või hoopiski ähm, ajutised töökohad? kas jutt käib mobiilsusest ja selles mõttes, et inimesed peaks siis iga paari aasta tagant kuhugi mujale kolima. suur aitäh, võtan sõna siin, jah, ma saan aru, et tegemist on siin millegi innovaatilisega, tavaliselt me niimoodi siin ei toimi, aga tegelikult siin see pealkiri, sotsiaalsed muutused ja innovatsioon, ma tegelikult ei saa aru, et kus need siis siin on, pigem me räägime siin eh, hindamisest, eh, olemasoleva süsteemi parandamisest ja mind üllatab see, et ei ole eh, rohkem mõjuhinnanguid ja olemasolevate mehhanismide ellurakendatavuse kohta näiteks, minu arvates kriisi, majanduskriisi kontekstis rääkida innovatsioonist ja sotsiaalsetest muutustest, siis tähendaks see pigem sotsiaalset lähenemist Euroopa Liidu riikide vahel, nii et pigem selle üle peaksime mõtlema. ühtlustamine ja äh, erinevused liikmesriigiti on piduriks ühtsele turule ja nii edasi äh, härra peadirektor, kas see sotsiaalne muutus on siis nüüd äh, mingi präänik või hoopiski lihtsalt marketingi trikk? tegemist on äh, tõelise vajadusega, aga vastaksin siis siiski küsimustele, nii. mida teha selleks, et suurendada liikmesriikide poolset panust, me saame väga palju teha, kõigepealt siis juhtalgatused Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse Euroopa poolaasta selleks, et teha konkreetsed soovitused, ettekirjutused liikmesriikidele. komisjon selleks, et töötab välja konkreetsed tegevuskavad, me aitame neil, aitame ka liikmesriikidel kavasid välja töötada. kui vaadata nende missioonide arvu, mis me oleme saatnud liikmesriikidesse, sealhulgas Lõuna-Euroopa riikidesse, selleks et nad jälle Äh, järje peale äh, saada. nii et äh, vaadake siis, kui palju on meil võimekuse tõstmise, tehnilise abi ja nii edasi programme ja missioone. pidevalt loome me raamistiku, pakume abi, suuname, abistame ja see kõik siis puudutab liikmesriike ja teeme seda igapäevaselt loomulikult suure rõõmuga äh, kirjeldaksin ma seda detailsemaltki, sest et äh, on väga palju siin öelda, nii üldis, alustades üldisest raamistikus, äh, minnes igapäevase tööni. tsentraliseeritud juhtimine ja selle eesmärgid, ma arvan, et tsentraliseeritult meil peab olema piisavalt vahendeid selleks, et proovida järele uusi asju ja teha seda, mida ei ole võimalik teha lihtsalt nii, et kaks-kolm liikmesriiki panevad pead kokku ja hakkavad midagi tegema. kui me tahame mingisugust mobiilsusprogrammi, siis seda saab teha ainult Euroopa Liidu tasandil, liikmesriigid seda teha ei saa. me räägime vabast liikumisest ja Euroopa Liidu tööturust, aga nüüd peaksime midagi ka ette võtma van-, minevikus seda tehtud ei ole, alustasime siis Euresega, mis on ähm, äh, alles selline väike idu. võite väita, et meil ei ole seda põhimõtteliselt vaja, aga meie usume, et see on vajalik selleks, et Euroopa Liidu tööturg äh,, turul oleks ka oma mõte äh, suure rõõmuga pakun teile ka infot selle kohta, et kui palju inimesi sellest siis kasu saavad. jah, ma tean ka Saksamaa huve, et tuleks rohkem inimesi Saksamaale, kellel oleks need õiged oskused. me oleme pidanud sidet ministeeriumitega ja e, Saksamaal hetkel ei ole võimalik täita suurt hulka e, töökohti, sellepärast et ei ole vajalike oskustega inimesi, hoolimata sellest, et on väga palju töötuid ja sellest räägivad absoluutselt kõik igal pool, lihtsalt on selline oskuste ja vabade töökohtade vaheline lõhe. nii et ma ei leiuta siin midagi, kõik see info tuleb meile liikmesriikidest ja sellepärast teemegi tööd Euroopa Liidu tasemel, et tegeleda oskustega, samuti kutsekvalifikatsioonidega esimest korda siis tegeleme nende teemadega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja see võimaldab eh, terves Euroopa Liidus eh, jagada kategooriatesse ehm, erinevad klassifikatsioonid ja siis ka oskused, mida on vaja konkreetsete töökohtade tarvis. see ka äh, valideerib nii-öelda kutseõpet. selle instrumendi lõppeesmärgiks on äh, luua piisavalt rahalisi vahendeid Euroopa Liidu tasemel selleks, et äh, teha algust uute katsetustega mille tarvis on absoluutselt vajalik Euroopa Liidu eh, käsi. nii et eh, selles selle mõte seisnebki. ma ei oska küll täpselt defineerida seda, mida me sotsiaalse innovatsiooni osas eh, tegema hakkame, kõik see muutub aasta-aastalt. nii et kui ma aru saan, siis tegemist on üleskutsega katseprojektideks meie komisjonile. miks ka mitte, ahah, jah suur aitäh, kohtume homme hommikul!